suurepärane, ma tahaksin liikmetele meenutada, et me hakkame eelkõige rääkima digitaalse Euroopa programmi loomisest vahemikuks kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. lisaks sellele tuletan teile meelde, et raporti projekti vaadati läbi kolmandal septembril meie komisjonis ja kahe, kakssada kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut oli sellele tehtud. nüüd see, selleks teemaks oleme me ette näinud nelikümmend minutit ja annaksingi kohe sõnajärje üle raportöörile proua Mliinale. tema saab sõna viieks minutiks ja ma palun, et me peaksime kõne ajast kinni, sest meil on täna väga tihe päevakord. suur aitäh ma katsun viie minutiga hakkama saada ja see nelikümmend minutit aruteluks on ehk ka piisav. hakkame kohe teemaga peale, ma võin kohe Äh, teile kinnitada, et Digitaalse Euroopa programm on, on tekitanud äärmiselt positiivse arutelu ja me oleme valmis edasi liikuma kompromisside leidmise osas. kahekümne kuuendal septembril oli meil koosolek, kus me sätestasime mandaadi tege-, töötada sellega edasi koosolekutel, üks neist on homme ja järgmine siis järgmisel nädalal. kõigepealt tahan kiiresti tähelepanu juhtida sellele, et ühte väga olulise tähtsusega elementi ei puudutatud ei arutelul ega ka nendes lõpututes mm, muudatusettepanekutes, mida te nimetasite. nimelt kogu Digitaalse Euroopa programmi eelarve kaks miljardit eurot pakkus komisjon välja ja seda tuleks silmas pidada järgmistel läbirääkimistel, et see on miinimumsumma, mis on vastu võetud selleks, vastuvõetav selleks, et programm edukalt ellu rakendada. järgmine oluline arutelupunkt paistab olevat kohaldamisala ja osalejate sobivas ja selle arutelu puhul me pöörame peamiselt tähelepanu programmi lisandväärtusele ja tundlikele teemadele, näiteks nagu küberturvalisus ja äh, tehisintellekt. võtame arvesse ka kõiki teiepoolseid panuseid, et rahuldada nii palju erinevaid vajadusi kui võimalik. esiteks vajadus paindlikkuse ja lihtsustamise järele, äh, teadmuse kaasamine, olu ning äh, samuti tuleb tagada see, et selle projektiga kaasnev ei ohustaks Euroopa Liidu julgeolekut, olulise tähtsusega on tehisintellekti probleem, see vajab veel täiendavat arutelu ja lahenduse leidmist Euroopa Liidu tasandil. edasi suurem jagu mu muudatusettepanekuid erinevatelt äh, poliitilistelt äh, äh parteidelt käsitlevad haps võrgustikku ja me peame kehte-, pöörama tähelepanu selle erinevatele aspektidele, näiteks äh, rakendamise, edendamise, oskused, samuti piisav paindlikkus, et ühildada seda teiste allikatega, teiseks tuleb lähtuda olemasolevatest infrastruktuuridest ja võtta arvesse vii-, varasemaid äh, analoogkogemusi Horisont kakskümmend kakskümmend all siis erinevad digitaalsed ja innovatsioonikeskused ja lõpetuseks tuleb sellele programmile ja selle ressurssidele leida kindel eesmärk, et ressursse ei lahjendataks ja Euroopa Liit ei kaotaks oma jõudu asjakohases, asjakohastes digitaalsetes investeeringutes. ma tahan meenutada ka seda, et oma aruteludes tuleb pidada silmas ka teiste arvamuse esitanud komisjonide seisukohti ja samuti paluda neil meie ajagraafikust kinni pidada, aitäh! suurepärane! sa oled väga hea näide mm, loomulikust intellektist. nii, järgmisena proua De Castillo saab järgmisena sõna, vabandust, me ei näinud teid enne ja ma jäin veidi hiljaks, aga meil oli, me oleme sellel teemal rääkinud, nii et raportööri jaoks ei ole see probleem. kaks minutit tohite rääkida ja, ja küll ma juba tean, ütleb kõneleja. ma ei hakka küll kordama üle, et see on tõesti väga olulise tähtsusega dokument, seda on nii ehk naa juba nimetatud. nii nagu raportöörgi ütles, toetan minagi komisjoni lähenemist ja neid pädevusi, mida komisjon peab vajalikuks rahastada. siin on oluline pöörata tähelepanu teemadele ja nagu paljud äh, kolleegidki on rõhutanud äh, tehisintellekt, äh, küberturvalisus ja nii edasi. me peame siin olema igal juhul ettevaatlikud ja ei tohiks liiga palju asju ette võtta, sellepärast et vastasel korral ei pruugi meil kõige jaoks raha olla. ma tahan juhtida tähelepanu kahele aspektile, mida teavad nii äh, raportöör kui variraportöörid, üks nendest on see, et mis puudutab Euroopa mm, võimekuste loomise programmi ulatust kolmandatesse riikidesse ja me peame käivitama arutelu, aga siiski peame olema väga ettevaatlikud, me peame tagama selle, et tasakaal oleks olemas, et me sätestaksime riigipõhiselt, missugune on ühe või teise riigi osalemise määr ja siis lisaks FX ja äh, tehisintelleks, ma, intellekt, ma toetan kahtlemata seda, aga äh, see, siin ei tohi unustada, et need asjad puudutavad väga konkreetseid juhte. praegusel hetkel me liigume õiges suunas koostöö raportööriga minu ja, ja teiste variraportööride vahel on arenenud väga hästi, meil on veel mõned asjad korraldada, aga ma võin öelda, et me oleme graafikus ja me lõppkokkuvõttes saame ilmselt tulla välja suurepärase tulemusega, aitäh, aitäh, proua De Castillo ja nüüd kaheks minutiks saab sõna äh, härra Sorinio transição digital e transição energética estão muito interligadas. Suur tänu, esimees. Erinevate digitaalsete tehnoloogiate vahelised seosed on väga olulise tähtsusega ning seetõttu me peame selle programmi juures arutama oma ühi, ühiseid väärtusi Euroopa Liidus. Me peame olema esirinnas uues digitaalmaailmas. komisjoni ettepanek on toonud välja hulga prioriteetseid valdkondi, aga ta on siiski küllaltki laialivalguv ja suhteliselt äh, äh ra raskesti mõistetav. minu arvates on meil rohkem tarvis eelarve, eelarve garantiisid ja muid niisuguseid asju ning seetõttu peab Euroopa Parlament tegutsema äärmiselt ambitsioonikalt. see raport, mis, mida me oleme siiamaani näinud, on suurepärane, ma tänan ja õnnitlen raportööri selle töö eest, teised raportöörid on samuti panustanud, et sellest saaks suurepärane vahend edu saavutamiseks selles vallas. olulised punktid on juba välja toodud, esiteks tõhusate teenuste pakkumine digitaalmaailmas, ilma et me kaotaksime kontrolli sisu üle, me peame pöörama tähelepanu toime, toimimisele, samuti küberturvalisusele. lisaks on küsimus kuidas see programm toimib koos teiste programmidega läbipaistval viisil, niimoodi, et ei tekiks kattumisi, süsteemseid vigu ja muid niisuguseid asju. see programm on väga olulise tähtsusega, kui me räägime mm, digitaalsele maailmale üleminekul, e, minekust ja selle eetilisest mõõtmest. oluline on see, et Euroopa väärtustest peetaks kinni kõikides protsessi faasides ning nagu ütlesite, esitatud on peaaegu kolmsada muudatusettepanekut, see on tõesti väga suur hulk ja me peame eelkõige ikkagi pöörama tähelepanu võtmeküsimustele, just nimelt suhtlus kolmandate riikidega, õiged kriteeriumid nende valikuks ning turvalisuse taga, tagamine ning samuti erinev äh, arengutase erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. suur aitäh, härra Sorinio ja nüüd Euroopa äh, konservatiivide ja mm, äh, reformistide esindaja, palun, härra Fox, suur aitäh teile, kolleegid suur aitäh, härra esimees, algatuseks sooviksin tänada koostöö eest raportööri, Euroopa, digitaalse Euroopa programm on äärmiselt olulise tähtsusega, see hõlmab erinevaid ühiskonnagruppe, me õpetame töötajaid välja uute uutel töökohtadel töötamiseks, et nad näeksid, missugused on väljakutsed ja võimalused uues majanduses me aitame ettevõtetel üle saada usalduse küsimust, seoses küberjulgeolekuga, siis nad saavad minna uutele turgudele, edasi tuleb kaasata ka avaliku halduse valdkond, kõik see, see võib väga tõsu, tõsiselt mõjutada avalikke teenuseid, nii nagu äh, kodanikud nendega praegu on harjunud. Äh, digitaalne innovatsioon on väga olulise tähtsusega, selles kontekstis ka Äh, tehisintellekt ja tehisintellekti me peame väga oluliseks, seda on nimetatud mitmetes seadusandlikes aktides ning selle ühendamine teiste valdkondadega on väga olulise tähtsusega. Äh, nüüd, kui me räägime kriteeriumitest uutest ettepanekutest, kuidas küberjulgeoleku ettepanekuid, eh, väljakutsetega toime tulla, siis eh, siin on veel suur töö ära teha. Eh, digitaalsete oskuste rakendamine, samuti koostoime eesmärgid on siin välja toodud, nüüd veel paar ettepanekut. meie arvates on see äh, ettepanek pigem tööstusliku, mitte äh, strateegilise eesmärgiga. me ei näe päris hästi, kuidas kolmandate riikide kaasamine takistab Euroopa Liidu strateegilist anatoomias ja tehniline märkus, ühine ettevõtlus euro HBC on avatud kõikidele riikidele, keda huvitab liitumine. mis saab, kui kolmas riik on euro HBC-ga ühendatud, kui ta ei ole ühendatud, siis ta ei saa olla ühendatud digitaalse Euroopa programmiga. laias laastus on tegemist suurepärase ettepanekuga ja tänan veel kord raportööri, aitäh, Ashley. ja nüüd minu arust ALDE esindajat ei ole siin, on siiski suurepärane, siis härra Bütikofer Rohelistest saab sõna. nagu sa tead, nagu sa väga hästi tead, härra esimees, Rohelised on suuruselt viies fraktsioon siin parlamendis ja loodetavasti pärast järgmisi valimisi jääb see olukord samaks. suur aitäh raportöörile ja variraportööridele, see oli äärmiselt produktiivne koostöö, mis meie vahel toimus. ma puudutan mõningaid vähem väiksema tähtsusega punkte, mida ei ole veel lõplikult otsustatud, mille osas alles läbirääkimised käivad. meie oleme seda meelt, et tehisintellekti eetilist mõõdet tuleb hoolega käsitleda ja meil on ettepanek, et siia lisataks väike lõige selle kohta, me tervitaksime seda rõõmuga. teiseks me tu-, arvame, et digitaalne lõhe ei kasva mitte ainult erinevate ühiskonnarühmade vahel, vaid ka erinevate Euroopa piirkondade vahel ja mina olen seda meelt, et seda teist digitaalset lõhet on ilmtingimata tarvis käsitleda, sest et me peame sellest vabanema ja digitaalne innovatsioon aitab selles kontekstis just eriti kaasa. ma usun, et me saame edendada edasiliikumist, kui me tagame, et digitaalse innovatsiooni keskused oleksid rajatud ühtsete standardite alusel, nii et nad toetaksid tööstust erinevates riikides, erinevates piirkondades, kõikjal ühtemoodi ma ei olnud päris rahul sellega, kuidas komisjon üritab digitaalse Euroopa programmi eemal hoida sellest, et parlament saaks edaspidi ka midagi öelda, ma arvan, et see ei ole hea lähenemine. parlamendil peab alati olema juurdepääs, see parandaks ka selle programmi lõpptulemust ja viimane küsimus, kes tohib selles programmis osaleda? härra Fox, äh, siin on minu arvates strateegiline dimensioon täiesti olemas ja kui ma nüüd tagasi vaatan, siis vähem kui nädal aega tagasi avaldas Bloomberg küberturvalisuse kohta suhteliselt plahvatusliku informatsiooni seoses Hiinaga ja kui ma nüüd vaatan tehnoloogia arengute poole, mis võimaldavad seda, et keegi kuskilt suvalisest paigast maailmas saab kasutada väga arenenud tehnoloogiat äh, selleks, et kontrollida tööstus või muid installatsioone, erinevaid tehnoloogilisi installatsioone äh, Äh, kaugjuhtimise teel siis, kas siis äh, juurdepääsu abil pilvede, pilvele või kuidas iganes, siis siinkohal tahan ma rõhutada, et küberturvalisus on kõige olulisema tähtsusega aspekt, kuhu tuleb investeerida nii hästi, kui me saame. avanemine on väga hea, aga me avame ennast ikkagi ainult sel juhul, kui see küberturvalisust ohtu ei sea ja ma usun, ma ei ole päris kindel, et me juba õiget keelt seal kasutame. suur aitäh, härra äh, Bütikofer, umbes äh, kuuekümne kolme protsendi võrra õnnestus teil ületada teile ette nähtud kõneaega, ma mõtlesin, et see oli Aldele ette nähtud aeg, aga hästi, te olete siiski äh, suuruselt alles viies äh, fraktsioon, nii kuuest ei ole ka kedagi? ma võin kuue aja ka võtta, ütleb härra Bütikofer. hästi nii, äh, nüüd EFT, härra Tamburan. E meie oleme väga väikene fraktsioon, me oleme rahul raportööri tööga, suur aitäh talle selle töö eest, mis ta siiamaani on ära teinud. digitaalse Euroopa programm on selline, mida tervitatakse väga innukalt, aga samas on siin ikkagi aspekte, mis tekitavad murelikkust ja neid tuleb tõsiselt arvesse võtta. me oleme esitanud terve hulga muudatusettepanekuid, sellest hoolimata me kahtlemata digitaalset programmi ja digitaalseid lähenemisi toetame, need on olulised ettevõtetele, avalikule sektorite, sektorile, avaliku sektori organisatsioonidele, see on kõik tulevikumuusika, aga praegusel hetkel tundub mulle, et digitaalne innovatsioon vajab suuremat läbipaistvust, ta peab olema Äh, loovam ja lisaks me peame rohkem pöörama tähelepanu äh, geograafilisele tasakaalule, me peame vähendama praegu valitsevat digitaalset lõhet ning tuleb äh, teha paran-, parandusi ka digitaalsetesse avaliku sektori teenustesse. lisaks on küberturvalisus meie jaoks väga olulise tähtsusega. oluline on see, et kõik saaksid kaitsta oma andmeid ja oma võrke ja samuti strateegilisi eeliseid me oleme seda meelt, et me peame pöörama tähelepanu eel, eelkõige sellele, et, et investeeringuid kasutataks Euroopa pädevuste suurendamiseks ja parandamiseks, sest et me oleme praegu veidikene maha jäänud ning seda tuleb teha eh, nii alg-, edasijõudnite kui kesktasemel. inimesed peavad olema selleks ette valmistatud, ettevalmistus peab algama koolist ja jätkuma elukestvalt. siis on veel üks mure nimelt äh, digitaalne sõltuvus, mis võib mõjutada absoluutselt igaühte, mitte ainult noori, eelkõige muidugi lapsi ja meie lapsi ja meie lapselapsi, me peame ka neid kuidagi toetama niimoodi, et äh, programm oleks neile kasuks, aga et nad ei satuks sõltuvusse. me esitasime ka mõned muudatusettepanekud üheksakümmend üks, kaks, kolm, mis käsitlevad ka neid teemasid, samuti puudutavad need tehisintellekti ja neid mm, digitaalseid seadmeid, mis meid igapäevaelus mõjutavad. lisaks sellele eh, tehnoloogia küsimus, millele me samuti eh, viitasime ja ma loodan, et kolleegid on nõus, et see on täiesti vältimatu. suur aitäh teile ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Griffin. suur aitäh, esimees meie oleme muidugi teine suuruselt, tahan ma öelda, aga Ashley seis-, Ashley sõnavõtust lähtudes Euroopa Liidu ja kolmandate riikide suhted Euroopa, digitaalse Euroopa programmiga, me peame olema väga kaasavad. suur aitäh selle üksikasjaliku töö eest, aga nagu öeldud, me ei saa vaadata ühest küljest mm, digitaalsust ja teisest küljest puhast energiat kui täiesti eraldiseisvaid äh, eesmärke. Need on asjad, mis tegelikult omavahel ühilduvad, need saavad koostööd teha ja me peame hoolitsema sellest, et mitte ükski inimene ei jääks maha ei päritolu, paiga, vanuse ega muu tõttu. me peame oma töötajaid ümber koolitama niimoodi, et nad saaksid täielikult ära kasutada digitaalmajandust. digitaalmajandus ja puhas energia on väga olulise tähtsusega ja need on ühe ja sama asja osad. see on internet inimeste jaoks, mitte asjade internet, millest me siin räägime. aitäh, esimees! Thank you very much! Äh, suur aitäh, proua Greffin! kas on veel sõnavõtjaid, sõnavõtusoove? ei, aga sellisel juhul Euroopa Komisjon äh,. härra Padika yes,. Like to, uh, thank... suur aitäh, komisjoni nimel tänan raportööre. see oli äärmiselt positiivne lähenemine nende poolt, tänan veel ükskord, kahtlemata oleme me nõus väga paljude kommentaaridega, mida just tehti tugevdamise osas, samuti digitaalse lõhe vähendamine, see on meie arvates väga olulise tähtsusega teema ja me arvame ka, et meie poolt välja pakutud äh, digitaalsed keskused on üks võimalus nüüd, mis puudutab digitaalset sõltuvust, siis ma arvan, et see võib-olla ei ole programm, mis digitaalse sõltuvusega konkreetselt tegeleks, aga meil on ka teisi programme, mis puudutavad digitaalse sõltuvuse teemat. nii et laias laastus suur aitäh teile kommentaaride. By... ja nüüd annan raportöörile veel ka sõna. palun, proua Liinar. suur tänu. aitäh kõikidele kommentaaride eest ja tõesti Need kommentaarid on väga hästi kooskõlas selle aruteluga, mis toimus meie variraportööride kohtumisel, tahaksin veel teile, teile teatada, et me püüame juba leida lahendust, millega me tagame EFTA riikide ja I majanduskoostöö ala äh, osalemise ja ühisettevõttes ning teistes äh, programmides, nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastu ja, ja avame programmiga kolmandatele riikidele. tehisintellekt. me sooviksime, et komisjon arendaks edasi meie reguleerivat raamistikku, peaksid olema eetilised suunised, aga samas ei tohiks kaikaid kodarasse loopida uuendustegevusele. mis puudutab digitaalset lõhet, siis usume, et sellel konkreetsel programmil on oma lisandväärtus, me peame oma võimekust suurendama Euroopa Liidus tervikuna nii, et see ei tooks kasu mitte ainult arenenud riikidele ja digitaalsetele äh, keskustele, nagu ähm, kolleegid rõhutasid, vaid ähm, nii, et meil oleks võrgustik, mis ähm, teeks koostööd piirkondliku tasandiga, nii et me liiguksime siis meie ühise eesmärgi suunas, nagu kolleeg Griffin ütles. mis puudutab digitaalset kirjaoskust, siis jah, tegelikult see ei ole osa sellest programmist ning ma arvan, et me ei saa sellest rääkida, sellepärast meil lihtsalt ei ole piisavalt palju vahendeid. siin on äh, juttu üheksa koma kaheksast miljardist eurost, kui eelarve jääb selliseks, nagu see praegu on, me ei peaks üle koormama seda tegevust, aga vastasel korral on meil eesmärke lihtsalt liiga palju ja kõik eesmärgid jäävad paraku saavutamata. aitäh! suur tänu, proua Mlinar! minu poolt ka üks isiklik kommentaar, olen terve oma elu veetnud ähm, töötades äh, infotehnoloogia sektoris ning äh, kõikide sõnavõtud olid minu jaoks muljetavaldavad. Äh, ma olen näinud kõike, suurarvuteid, ähm, lauaarvuteid ja nii edasi oma elu jooksul. nii et loodetavasti see tegevus kujuneb viljakaks ITRES toimub hääletus no kahekümne esimesel novembril. ja läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ehk siis äh, ettepanek, mis käsitleb ähm, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist, ähm, uuesti sõnastamise ettepanek, praegune ettepanek on siis uuesti sõnastatud ettepanek ning äh, muudatusettepanekute kohta kehtib äh, seetõttu äh, teistsugune eeskiri, lähtuvalt meie kodukorras sada ja artiklis sada neli on muudatusettepanekud vastuvõetavad ainult siis, kui need puudutavad neid ettepaneku osasid, kuhu on muudatused sisse viidud. muutmata osa võib äh, erandkorras äh, samuti käsitleda ja ainult juhtumipõhiselt, äh, kui esimees leiab, et sellised muudatusettepanekud on vajalikud teksti sise, sisemise loogika seisukohast ja sellepärast, et need on otseselt ja lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega, mis oleks vastuvõetavad, mis on vastuvõetavad ja sellisel juhul peab äh, muudatusettepanekute kohta esitama ka kirjaliku põhjenduse. seda öelnud, paluksin ma nüüd raportööril, härra Silikiotiselt, teha omapoolne sissejuhatav sõnavõtt. suur tänu, kallid kolleegid! kõigepealt ma tahaksin tänada meie kolleege, kõigepealt variraportööre kõiki teisi abilisi. aitäh teile viljakate variraportööride kohtumiste eest, mis meil on siiamaani toimunud. meie arvamused küll lähevad mõnikord lahku mõningates küsimustes, aga ma olen täiesti veendunud, et meie koostöö siiski on väga hea. Euroopa Komisjoni ettepanek sisaldab väga head ettepanekut, väga head alust selle direktiivi uuesti sõnastamisele. ja nagu esimees just ütles, me saame siin omalt poolt muuta ainult neid osasid tekstist, mis on uuesti sõnastatud. Euroopa Parlament on otsevalitud kogu ning seetõttu peame me vastama ennekõike rahva vajadustele juurdepääs teabele on üks põhiõigusi ning äh, kui me tahame kanda hoolt selle eest, et äh, andmed on kättesaadavad, neid saab kasutada ühiskonnas, äh, et rahvas saab kasutada neid ja kodanikud saavad neid kasutada ja nendest on kõigi huvides, mitte ainult rikkaimate kodanike huvides. meie arvates tuleb andmeid jagada tasuta ja juhul, kui andmete jagamisega seos kaasnevad kulud, siis peavad need olema marginaalsed, nii et need oleksid ikkagi kõigile taskukohased. samamoodi on oluline see, et komisjoni ettepanekus mainitakse komisjoni ettepanekus mainitakse äh, selle direktiivi võimalikku mõju äh, tööturule. Äh, me tahame, et kõikide avaliku sektori üksused, iseäranis kohalike omavalitsuste üksused, kes on majanduskriisi ja üleilmastumise ja arengu tõttu kannatanud, et kõik need üksused saaksid juurdepääsu igasugusele infole ning äh, seda tasuta. väärtuslike, äh, väärtusliku teadme puhul, teabe puhul peab olema Euroopa Parlamendil väga ähm, tähtis roll ja seetõttu teeme ettepaneku äh, et äh, delegeeritud aktid jääksid alles. niisiis, äh, delegeeritud aktid ei peaks kuskile kaduma, ei tohiks äh, mingisuguseid muid õigusakte siin rakendada, tuleb rakendada siiski delegeeritud õigusakte ja tuleb ähm, kaaluda ka võimalike nimekirjade küsimust, mille põhjal võib arutelusid pidada ja enne, kui ma oma sõnavõtuga lõpetan, siis tahtsin mainida veel ühte väga olulist asjaolu, nimelt avalik sektor ning avaliku sektori organid tuleb kaasata reguleerimisala alla. selle ettepaneku järgi, aga meie arvame, et nii see ei peaks olema sellepärast et äh, vastasel korral hakkavad rakenduma konkurentsitingimused. me peame ette nägema, et ei tekiks konkurentsi ettevõtete ja avaliku sektori vahel. tegemist on ettevõt-, tegemist on ju andmetega mis on äh, ühiskonna poolt loodud ja ei saa kasutada, kanda hoolt selle eest, ei saa olla niiviisi, et äh, ettevõtted kasutaksid neid äh, andmeid odavalt, sellepärast et maksumaksjad on nende, selle teabe eest maksnud, sageli need eraettevõtted, kes kasutavad andmeid, äh, ei tee seda sugugi mitte vähe, väikeses ulatuses äh, ja sugugi mitte odavatel eesmärkidel, nii et äh, eraettevõtted peavad selle eest ka maksma, me tahaksime, et selle ettepaneku raamistikus jäetakse riiklikud ettevõtted välja selliste algatuste alt, aga kui komisjon siiski jääb enda juurde kindlaks, siis tuleb kindlasti mainida ka eraettevõtteid, kes pakuvad samasuguseid teenuseid nagu äh, riigisektor. kui tegemist on sama sektoriga, siis äh, tuleb äh, lähtuda samadest äh, alustest, äh, et ei oleks mingisuguseid konkurentsimoonutusi. Uh... ja nüüd härra Pooli Rahvapartei nimel, palun. kaks minutit on teil kõneaega. suur tänu. kõigepealt suur tänu selle kõikehõlmava raporti eest ning konkurent- ning kompromissipüüdluste poolt juurdepääs teabele selles küsimuses ähm, riigi avaliku teabe, avaliku sektori teabe ähm, juurdepääsu tagamine on üks osa andmemajandusest ja dünaamilised andmed peavad olema kättesaadavad nii suurel määral kui vähegi võimalik reaalajas. see oleks äh, väga kasulik. seda tuleb teha rakendusprogrammeerimis ja ähm, ja siis äh, liideste vahel isikuandmete anonüümiseerimine toob kaasa marginaalseid kulusid äh, ja seda tuleb kindlasti tagada, et andmekaitse eeskirjadest kinni peetakse. nüüd siis ähm, riiklikud ettevõtted. siin on ähm, arvesse võetud andmeid, mis on pärit riiklikest ettevõtetest, äh, äh, ühishuvi ettevõtetest, ähm, Äh, mis teevad koostööd siis äh, ettevõtetega väljaspool avalikku sektorit ja mille üle on riigil suur kontroll, me peaksime mõtlema, kuidas siis äh, riiklikke üldhuviteenuseid pakkuvaid ettevõtteid kohelda. me peame tagama, nii nagu raportöör ütles, et õiglase konkurentsi põhimõttest peetakse kinni riiklikud era, eh, riiklikud ettevõtted peaksid eh, samasugustele menetlustele eh, vastama, jälle need läbi tegema, ei ole vaja eristada riiklikke ja eraettevõtjaid loomulikult riiklikud ettevõtjad on oluliseks partneriks, aga neid tuleb, neid tuleb põhjalikult arvesse võtta, siis see väärtuslik teave, see on väga oluline et meil oleks erinevate andmete kategooriad paigas. see on oluline ühtsuse ja ühtekuuluvuse seisukohast, transpordiandmed, mobiilsus, statistika, eriandmed, maa jälgimine ning keskkonnaküsimusi puudutavad andmed on suured äh, avaliku sektori andmevaldkonnad ja liikmesriigid peavad tagama, et äh, sel, seda puudutavad väärtuslikud andmed oleksid äh, tasuta kättesaadavad. ja loomulikult me peame rääkima, millist mudelit saaks kõige paremini kasutada, delegeeritud aktidest oli siin juttu ja meie jõudsime siis jah otsusele, et delegeeritud aktid oleks parim lähenemisviis. ja uued sätted juurdepääsu kohta peaksid tagama andmete taaskasutamise ning süsteemide vahelise koostalitusvõime. see on väga oluline, selle uuesti, uuesti sõnastamise käigus tahaksime me neid võimalusi laiendada kogu Euroopas. siis ähm, avaliku, avalike teenuste ja informatsiooni direktiivi ähm, laiendamine ja Äh, siin on juba tegelikult äh, eraldi turvateenused äh, pa-, või paigas, me peame vaatama siis, kas on mingisuguseid täiendavaid tingimusi vaja või ei ole vaja täiendavaid tingimusi ja kuidas ähm, seda kõige paremini korraldada. suur tänu, härra Boni! ja sotsiaaldemokraatide nimel jällegi härra Sorinja, palun! suur tänu, lugupeetud esimees. ma tahtsin öelda vaid seda, et praegusel hetkel käsitleme teksti, mis on oluline. see tekst sobib väga hästi kokku meie eelmise päevakorrapunkti aruteludega. andmed on siin väga olulised aga äh, sellega kaasneb ka turvalisuse mõõde, meie kodanike kaitse vajadus, me peame lahus hoidma eraettevõtteid ja riiklikke ettevõtteid. aga seda tuleb teha mitte ainult ähm, lähtudes sellelt, et äh, sellest, et äh, kõik vahet vastutavad äh, inimeste andmete turvalisuse ning puutumatuse eest, vaid nad kõik, nende tegevus tuleb ühtlustada ka andmete haldamise seisukohast ning juurdepääsu seisukohast. avalike teenuste, riiklike teenuste pakkumine, andmete andmetega seoses äh, tasuta ja neutraalselt. on meie ettepaneku üks eesmärke. lõpuks ometi on meil ka võimalus uuesti analüüsida Euroopa võrgustik, äh, Euroopa riiklike teenuste võrgustike mõistet, 5G-d ja teisi uusi algatusi kasutades. suur tänu, härra Sõrõnja! Euroopa konservatiivid ja reformistid. kahjuks pole kedagi kohal, kellele sõna anda, nii piinlik kui see ka pole. nüüd siis äh, härra Peterson, ALDE fraktsioonist, palun, teil on sõna. suur tänu, esimees, äh, aitäh teile. teen lühidalt sellepärast et ega mul palju midagi muud öelda ei olegi kui eelkõnelejatel. saan ainult neid sõnu, nende sõnu järgi korrata. kõigepealt suur tänu raportöörile härra Silikiotisele hea koostöö eest ähm, ning hea raporti projekti eest. see ettepanek mõistagi on ka meie jaoks tähtis, see aitab meil tugevdada andmemajandust Euroopas meie meelest on sellel ühtlustamisel suur mõte sees, see aitab meil digitaalajastul edasi areneda ning äh, reaalajas juurdepääs dünaamilistele andmetele äh, ning väärtuslikele riiklikele andmetele on väga olulised selles protsessis. oleme mõistagi teadlikud, et äh, riiklike üksuste ning äh, eraettevõtete vahelised äh, eksklusiivsed kokkulepped toovad endaga kaasa ka mõningaid ohte, nii et äh, seda tuleb tulevikus veel põhjalikumalt analüüsida ja kaaluda ka selle uuesti sõnastamise kontekstis. raportöör on teinud ettepaneku uute elementide kohta selles ettepanekus. meie tahaksime, et riiklikud ettevõtjad jääksid selle direktiivi reguleerimise alasse, nii nagu komisjon on ettepaneku teinud. oleme valmis omalt poolt pidama edasisi läbirääkimisi ka nende andmekogude, väärtuslike andmekogude kaasamise küsimuses. nii et lugupeetud esimees, vaatame, ootame juba pikisilme edasist koostööd selles tähtsas küsimuses, aitäh! suur tänu, härra Pedersen! ja nüüd rohelised suur tänu. tahaksin tänada kõigepealt raportööri selle ettepaneku eest, tegemist on meie jaoks olulise teemaga, Euroopa Komisjon on tõesti teinud siin vägagi edumeelse sammu, tuues sisse see nende väärtuslike andmekogude mõiste high value data, uh, data sets, um, ühesõnaga, mis peaksid olema taaskasutamiseks mõeldud kõigile. ma toon teile suurepärase näite selle kohta, miks see on avalikkuse huvides ja miks see on nii oluline. näiteks Saksamaal kartograafilised andmed uh, on kättesaadavad uh, raha eest ja, ja selliseid summasid maksta saavad ainult ettevõtted nagu Google Google kasutab seda siis Google Maps'i parandamiseks, aga sellised äh, avatud, tasuta, vabavara hulka kuuluvad äh, algatused ei saa endale lubada neid andmeid, sellepärast et neil pole vajalik rahalisi vahendeid. komisjon on leidnud oma mõjuhinnangus, et, et nende väärtuslike andmekogudest raha võtmine, äh, võtmisega kaasnev kasu on vähe väiksem, kui oleks nende kasutamise kasu ühiskonnale, seetõttu meie tervitame seda ettepanekut, et et oleks nimekiri kõrge väärtusega andmekogudest, mis peaksid olema kõigile kättesaadavad. me arvame, et tegemist on parema ettepanekuga kui komisjoni esialgne ettepanekus, komisjon tahtis täiesti ise delegeeritud aktide kaudu parandada ähm, ja määratleda väärtuslikke and-, väärtuslikke andmekogusid, see annab komisjonile liiga vabad käed ning meie kaasõigusloojatena peaksime oma rolli tõsiselt võtma ning püüdma omaltki poolt määratleda, mida need väärtuslikud andmekogud tähendavad. samas me leiame, et delegeeritud aktid peaksid jääma jõusse, sellepärast et tulevikus võib, peaks saama seda nimekirja täiendada, delegeeritud akt annaks parlamendile suuremad volitused selle protsessi kontrollimiseks, kui rakendusakt seda annaks. ja seetõttu meeldib selline lähenemisviis meile rohkem. üldiselt oleme me raportööri valitud lähe-, lähenemisviisiga päri, kuid juhiksime siiski tähelepanu ka kahele probleemile. ühte probleemi kolleegid juba mainisid, nimelt me leiame, et ühisriiklikud ettevõtted peaksid olema kohaldamisalas kõigepealt sellepärast, et äh, nendel on äh, kõige huvitavamad andmed, kui nii võib öelda, kui me vaatame nüüd näiteks selliseid äh, riiklikke ettevõtteid nagu kommunikatsioonid, ja transport, äh, siis äh, see on äärmiselt vaja, vajalik ja huvitav, me oleme omalt poolt valmis tegema koostööd selle nimel, et äh, see ei mõjuta negatiivselt konkurentsi. kuid me arvame, et komisjon on tegelikult selle eest juba päris hästi hoolt kandnud, võib-olla üks moodus selle veelgi paremini korraldamiseks on see, et võetakse, kaasatakse ka eraettevõtted, mis pakuvad üldhuviteenuseid. nii et kõikide eesmärgid oleks ühesugused sellisel moel oleks tagatud, et kõiki koheldakse võrdselt ja meie jaoks on riiklike ettevõtete kaasamine väga oluline. ja teine küsimus, mis on oluline, on see, et Euroopa Komisjon on väga põhjalikult hinnanud seda, millised probleemid võivad tekstida siis, kui ähm, kasutatakse andmebaaside direktiivist lähtuvat õigust, kui keegi tahab taaskasutada avat-, kogutud tasuta andmeid ei saa sellisel juhul kombineerida erinevatest allikatest pärinev, pärinevaid andmeid, võib-olla sellepärast, et kehtivad erinevad tingimused. andmebaasi õigust ei peaks riiklike ettevõtete puhul sellisel juhul rakendama minu, meie arvates, muidu oleme me selle raportiga rahul ning oleme valmis edasist koostööd tegema. suur tänu, proua Reeda! rohkem sõnasoovijaid ei ole, rohkem variraportööre ei ole kohal. nii et proua Krostet, palun. suur tänu, äh, lugupeetud esimees, jah, äh, äh, riik riiklikul sektoril on väga palju andmeid, geograafilised, meteoroloogilised, haridust puudutavad, majandust puudutavad, sotsiaalvaldkonda puudutavad, see on seotud majanduskasvuga, neid andmeid saab kasutada ära ka näiteks tehisintellektiga seoses, vaid selleks, et parandada äh, riiklikku poliitilist tegevust, uuendustegevust või äh, näiteks teenuseid nagu transport, tervishoiuteenused kohaldamisalasse tuleb seetõttu riiklikud ettevõtted kaasata, aga ma tahan, et me oleksime äärmiselt ettevõtlikud, ettevaatlikud, kui me räägime riiklikest ettevõtetest, kelle ülesandeks on pakkuda äh, üldhuviteenuseid, sellepärast et sellised ettevõtted töötavad äh, konkurentsi kontekstis ning me ei taha, et sellisel juhul äh, nad satuksid äh, teistsugusele positsioonile ja meil on tõesti äh, andmekogud, mis on väärtuslikud, need ei tohiks olla ettevõtete konkurentide kasutuses. kui need on strateegilise tähtsusega riiklikele ettevõtetele, me peame siis eristame neid ettevõtteid, eraettevõtete e-, puhul selline direktiiv ei kehti ja mina esitan selles kontekstis ka muudatusettepanekuid selleks, et need ettepanek, need ettevõtted saaksid määratleda äh, omaenda andmete taaskasutamise tingimusi. proua Niibler, palun. suur tänu, lugupeetud nagu esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu raportöörile. selgituste eest. mul on nii hea meel, et ähm, meil on selline vara, allikas, aartekirst siin äh, riik, riiklikus sektoris, äh, mille me saame loomulikult kodanikele kasutus, kasutamiseks äh, pakkuda siin on ähm, palju võimalusi iseenesest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, aga natuke kriitikat ka. me ei peaks äh, siis, äh, nagu proua Kroostetki ütles, äh, last pesuveega välja viskama. me ei ma arvan, et me ei peaks kõikides institutsioonides korraldama seda, et iga institutsioon peab ise otsustama, millistel tingimustel andmed on kasutuskõlblikud äh, äh, või millistel tingimustel neil on juurdepääs, see oleks äh, tõesti suur koormus paljudele, võib-olla ma arvan, et ka julgeoleku teemat tuleb selles kontekstis mainida ma suhtuksin ettevaatlikult ka sellesse, et me määratleksime täpsemalt ära ähm, neid andmeid, iga andmegruppi või elementi, mida peavad äh, riiklikud ettevõtted pakkuma, olen proua Krostetiga selles mõttes nõus, et äh, riiklikud ettevõtted äh, töötavad ka konkurentsitingimustes eraettevõtetega. ning seetõttu tuleks luua ka nende tegevuseks sobivad tingimused ja mul on omalt poolt mõned muudatusettepanekud, nendest saame rääkida võib-olla põhjalikumalt tulevikus. vastutuse küsimus on tähtis küsimus, me ei saa riiklikke üksusi kohustada andmeid avalikuks muutma ja juurdepääsetavaks muutma, kui mõningate rakenduste kasutamine võib sellistele üksustele kahju tekitada Äh, meie ei saa äh, tekitada sellist olukorda, kus riiklikud äh, ettevõtted siis vastutavad lõppkokkuvõttes selle eest, milleks nende andmeid kasutatakse. ja ma paluksin veel kohaldamisala küsimus üle vaadata ja vaadata, kas selline lai kohaldamisala, nagu te olete ettepaneku teinud, ja mida raportöör ning kolleegid tööt-, toetasid, võib-olla seda saaks siiski piiritleda täpsemalt, proua Werner, palun. suur tänu, esimees. loomulikult andmed on kõrge majandusliku väärtusega kahekümne esimesel sajandil, selles pole vähimatki kahtlustki, selline algatus on seetõttu oluline ning toob kaasa suurema õiguskindluse aitab meil rohkem andmeid jagada, uuenduslikus ühiskonnas aitab see jälle omakorda kaasa tuua töökohtasid ning majanduskasvu. aga samas me peame olema väga täpselt paika pannud selle, millised andmed on siin hõlmatud, mis on olulised ringmajanduses ja andmed on võib-olla üks suurimaid varasid üldse, mis on äh, riikliku sektori käsutuses tänases maailmas. ja see võib tekitada probleeme riiklikele ettevõtetele, äh, mis on tegelikult küll riiklikud, kuid peavad konkureerima avalik, äh, peavad konkureerima eraettevõtetega, sel, siis võib tekkida selline olukord, et riiklik sektor üldhuviteenuste kaudu teeb kogu töö ära, andmeid äh, kogudes, sellega kaasnevad kulud ja kui siis äh, eraettevõtted äh, saavad teha kasumlikku äri, kasutades riiklike ettevõtete kogutud andmeid ning lõikavad sellest suurt kasumit, siis see ka ei oleks hea. maksumaksjale tähendab see suurt koormat, sellepärast et riiklikel ettevõtetel on äh, kulud, aga nad äh, peavad, nende kasum on väiksem, kui nad peavad äh, maksma ka nende andmekogude kogumise eest. samuti peame maksma selle eest ja peame mõtlema selle peale, milline on õiguskindlus selle direktiivi puhul ning väärtuslike andmekogude kättesaadavaks muutmine, juhul kui see ei ole piisavalt hästi määratletud, või kui äh, see jääb ainult komisjoni kätesse, siis ähm, kaasnevad sellega oma riskid, me peaksime kandma hoolt selle eest, et riiklikel ettevõtetel ei oleks äh, halbu üllatusi, kui komisjon va-, oma vabalt saab täielikult määratleda, mis need väärtuslikud andmekogud on. ja härra Volmer äh, komisjonist, palun, kaks minutit on teil sõna, kõneaega. suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada raportööri raporti projekti eest, tahaksin tänada ka liikmeid tehtud märkuste eest. selles raportis on väga kenasti äh, erinevad elemendid toodud, töökohtade loomine, uued teenused, uued tooted äh,, kasum, mida sellised algatused toovad äh, ettevõtte, äh, kodanikele ja ka vabaühendustele. me, siin on toetatud seda mõtet, et toodaks sisse väärtuslik andmekogude mõiste me mõistame samas ka seda, et oleks täpsemalt äh, määratletud komisjoni tegevus nimekirja kaudu selles küsimuses. siin mainiti ka andmekaitse küsimust. Pole põhjust kahelda, selle direktiivi rakendamine peab aset leidma täielikult, austades kõiki andmekaitse eeskirju. mis puudutab ähm, tasusid, äh, siis äh, Äh, sellised äh, tasud on kõige suuremaks äh, koormaks väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, suured tehnoloogiahiidlased saavad maksta selliste andmekogude eest, aga kõik materjalid, mis on meie käsutuses, näitavad, et et otsene kasum, mida saadakse tasude kogumise eest, on siiski kaduv väike kui võrrelda seda sellega, millist kasu võib see tuua uuendustegevustele, tegevusele. olulised andmekogud, jah, oleme vaadanud, milline on konkurentsi olukord äh, riiklike ettevõtete puhul ning usume, et piiratud kohustuse lähenemisviis, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, on tasakaalustatud lähenemisviis. ei tähenda see loomulikult seda, et kõik andmed oleksid täielikult avatud ja, ja tasuta ka riiklike ettevõtete jaoks. siis veel, rääkides ka Digitaalse Euroopa programmist, digitaalse Euroopa programm aitab rahastada mõningaid tegevusi, mida liikmesriigid peavad ellu viima. aitäh! ja nüüd härra Silikiotis lõppsõnaks. Eh, äh, suur tänu, lugupeetud äh, esimees, tahan tänada kõiki kolleege tehtud kommentaaride eest, kõikide märkuste eest ja ma ei hakka kõike üle kordama siin. räägiksin ainult mõningatest punktidest. ma arvan, et me peame rääkima siin delegeeritud aktidest ja me ei tohiks sisse tuua rakendusakte, sellepärast et Euroopa Parlament peab saama samuti oma sõna sekka ütlema ning äh, Euroopa Parlamendil peab olema võimalus aruteludes osaleda. mis puudutab riiklikke ettevõtteid, võtjaid, siis ma pak-, ma um, olen nõus kõigi nende kolleegidega, kes ütlevad, et me ei peaks moonutama konkurentse. on riiklikke ettevõtteid kohalikes omavalitsustes, piirkondades kus äh, konkurentsil on väga tähtis roll. me ei taha moonutada konkurentsi, me ei taha luua ebavõrdseid tingimusi. näiteks äh, ettevõtted, mis tegutsevad äh, samas valdkonnas, peavad samuti kohustuma andmeid koguma pean siin silmas üldhuviteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid. ja siin me peame tõesti äärmiselt hoolikalt läbi mõtlema, mida me teeme. me peame kaitsma oma ettevõtjaid ja suur tänu, et andsite mulle uuesti sõna lõppsõnaks. loomulikult me nüüd jätkame oma tööd selle raporti projekti kallal meie variraportööridega. suur tänu, raportöör ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes oktoober kaks tuhat kaheksateist. head kolleegid, nüüd jõuame järgmise väga olulise teema juurde, Euroopa Kaitsefondi loomine meenutan teile, et äh, Euroopa Kaitsefond on uus programm, mis ühendab endas äh, uuringud ja tööstusinnovatsiooni äh, kaitse-eesmärkidel. tegemist on konkreetse programmiga Euroopa Horisondi raames. Euroopa Komisjon on pannud ette selle fondi jaoks kolmteist miljardit eurot, millest neli koma üks miljardit eurot pühendatakse ähm, konkurentsi ja koostöö ähm, uuringuprojektidele. tegemist on väga olulise programmiga nii äh, rahaliste vahendite poolest kui ka selle ulatuse poolest. hetkel oleme saanud nelisada viiskümmend seitse paran-, muudatusettepanekut muud komisjoni ettepanekule ja nendest üheksakümmend kaheksa on esitatud äh, raportööri poolt äh, raporti projektis. selle punkti arutamiseks on meil aega nelikümmend minutit ja nüüd annaksingi sõna kolleegile, raportöörile ähm, Krasn-, Krasnodebskile, kellel on viis minutit aega oma muudatusettepanekute esitlemiseks suur tänu. Ähm, esitasin äh, hulga muudatusettepanekuid, ma sooviksin tänada neid kolleege, kes äh, esitasid kolmsada viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut. Nende ettepanekute põhjal on näha, et me kõik ei ole ühel meelel selle fondi ähm, õigustatuse osas, sest üks eesmärkidest on äh, Euroopa julgeolekutööstuse konkurentsivõime suurendamine, kuid mõjuhinnangus vähemalt ütleb komisjon, et me peame ka võtma arvesse Euroopa naabruses toimuvaid geopoliitilisi muutusi seega meil on äh, mõned muudatuse ettepanekud, äh, mille kaudu väljendame kahtlusi selle programmi osas, kas see ei äh, puudu, kas see ei soodusta mitte Euroopa Liidu militariseerimist, samuti on meil muresid seoses sellega, kas liikmesriikide õigusi äh, julgeolekuvaldkonnas ei piirata siinkohal. samas aga on ka selle fondiga seatud palju ootusi kol-, on kolleege, kes loodavad, et selle abil saab Euroopa äh, saavutada strateegilise autonoomia ja ka suurendada Euroopa Liidu kaitsevaldkonna strateegilist iseseisvust, et me ei sõltuks niivõrd palju kolmandatest riikidest. üks selle programmi eesmärke on samuti äh, toetada innovatsiooni ja meil on ka muudatusettepanekuid, mille eesmärk on murrangulisi tehnoloogiaid rohkem rahaliselt toetada ja see on tervitatav on ka muidugi erimeelsusi näiteks artikli seitse kohta, mis puudutab eetilisi küsimusi. me küll ähm, nõustume, et äh, seda artiklit äh, tuleb täpsustada, kuid äh, ole, kolleegid on erinevatel seisukohtadel selle kohta, kuidas täpselt. seega me üritame siin kompromisslahenduse leida et tagada õiguskindlus äh, programmis osalevatele äh, osapooltele ja et ka komisjon saaks äh, oma huve siin kaitsta. samuti on arutellu võetud see Euroopa Parlamendis, kogu see teema. nüüd osale, programmis osalejad üks, ühe arvamuse kohaselt on Euroopa ettevõtetele eraldatavad, ähm, tuleb Euroopa ettevõtetele eraldada siin äh, rahalisi vahendeid ja olen nõus, et me peame siin ähm, kasutama ähm, laialdasemalt mõistetavat Euroopa ettevõtete definitsiooni suur osa eh, komisjon üldiselt suhtub üsna realistlikult Euroopa Liidu kaitsetööstusesse üldiselt, seega ma loodan, et eh, meil on võimalik eh, selliste mm, ettevõtete osalus ka võimalik tagada, et et äh, teatud tingimustel saaks ka liidu välised et, öö, äh, osapooled siin osaleda. pärast esimest ähm, variraportööride koosolekut me selle kõik paika panime, ma loodan, et leiame siin äh, hea kompromissi. nagu meil on õnnestunud see ka varem näiteks tänu koostööle proua Krostetiga. ma loodan, et, et saame äh, siin midagi välja mõelda, sest palju meil enam aega ei ole. suur tänu ja nüüd EPP nimel saab kaheks minutiks sõna proua Krostet. suur tänu, lugupeetud esimees. kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri. koostöö oli tõesti väga hea see on vajalik ka, sellepärast et tegemist on väga ambitsioonika projektiga. suur tänu, suur tänu kõigile kolleegidele selle koostöö eest. ja nüüd siis äh, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse ähm, ja see fond on väga oluline, siin on äh, kolmteist miljardit eurot eelarve, sellest juba räägiti, tegemist on ambitsioonika projektiga ning äh, neid vahendeid tuleb kasutada tõhusalt, selleks et see päriselt nii oleks, tuleb äh, rõhutada tipptaset, konkurentsivõimet, kui me projekte välja valime ning äh, see on kajastunud ka muudatusettepanekutes, mille me võisime esitada. iga hinna eest tuleb äh, vältida sellist vana äh, lähenemisviisi, mis, mida me oleme tähestanud koostööprojektide puhul, kus asjad on jäänud venima ja venima ja kulud on jäänud venida. me peame, meil on vaja ka paindlikkust, kui me tahame, et meil oleks võimalikult palju kasulikke projekte tegemist on uue fondiga Euroopa jaoks, hoolimata sellest, et kahe tuhande äh, kaheksateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on esimesi programme juba tehtud, olemasolevat koostööd tuleb tugevdada, äh, eriti näite seda osa, mis toimib ning äh, tuleb igati edendada ka uut koostööd ning sellisel moel saame ligi meelitada parimad projektid Euroopa tasandil mulle tundub ka oluline, et me tagaksime äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta ning kahe äh, tuhande kahekümnenda, kahe, kahekümne seitsmenda aastma äh, vahelised sidemete loomine. teen ettepaneku kolleegidele Rahvaparteist, et, et intellektuaalomandi õiguse lähenemisviisi ühtlustatakse, see on hädavajalik minu meelest, et meil oleks loogiline lähenemisviis kogu selles valdkonnas. ja siis peame me veel ka kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liit ei sõltuks enam kolmandate riikide toodetest selles valdkonnas selleks äh, oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid legitiimsuste, üksuste ning äh, kriteeriumite kohta. me peame kasutama äh, äh, raha nii, et sellest tuleb kasu Euroopa ettevõtetest äh,, ettevõtetele selles valdkonnas, äh, meil ei ole õigust naiivsuseks see on minu kiire kokkuvõte, kokkuvõte nendest asjadest, mis mulle tunduvad olulised selle ettepaneku juures, olen veendunud, et meie raportöör annab endast parima selleks, et meie lõpptulemus oleks võimalikult ambitsioonikas, aitäh! suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Griffin, kes asendab härra Martani nagu ma aru saan. aitäh, Eduard vabandab, ta ei saa ise siin olla. seoses äh, tõlkide streigiga ta jälgib koosolekut äh, veebi, veebi kaudu ähm, nüüd on äh, selle ettepaneku kallal alanud tehniline töö ja variraportööride kohtumised. mis puudutab nüüd äh, nõuetele vastavust, siis äh, see kompromiss on ähm, alampiir, meil on aga kolmeteist miljardi eurone programm ähm,, meie liikmesriigid peavad äh, sageli kolmandate riikidega koostööd tegema, aga meie peaksime siin ähm, aitama täita tehnoloogilisi lõhesid ja võimekusi. kui me seda ei tee, siis äh, mõne aasta pärast leiame ennast täpselt samas olukorras või, äh, või isegi hullemas olukorras, kus me siiski sõltume äärmiselt palju USA tehnoloogiast või isegi Hiina tehnoloogiast. kus on sellisel juhul meie tehnoloogiline iseseisvus? meie eesmärk on äh, tagada, et meil oleks süsteem, kus me teeme läbi eelnevad eetikakontrollid. projektid on tihtipeale tundliku iseloomuga ja ka salajased, kuid me ei tohi siiski sellel teemal avaliku arutelu kõrvale jätta. samuti soovime et rohkem viidataks relvakaubanduse lepingule, mis, milles on kirjeldatud, mis on üldse lubatav teatud toodete osas mitte, kuid mitte ainult. põhiliselt äh, viitab see äh, relvade kasutamisele ja siin tuleb arvesse võtta geopoliitilisi ja humanitaarolukorraga seotud äh, see, olukordi. ka keskkonna mõju tuleb arvestada. miks ei too, miks ei ole siin arvestatud meie keskkonna jalajäljega? sooline võrdõiguslikkus samuti ning läbipaistvus ja korruptsioon, neid võiks samuti mainida, ja lõpuks äh, mm, tunnustame juba tehtud äh, edusamme, näiteks artikli neli osas, tänu raportööri ja variraportööride tööle. kuid äh, me peame siiski tõsiselt arutama kõiki neid küsimusi, mi-, mis on siin tõstatatud ja muudatusettepanekuid, mis on esitatud. suur tänu! aitäh ja nüüd järgmine kõneleja Alde nimel. Euh, euh, suur tänu, härra esimees, ma vabandan, äh, mu hääl äh, on äh, praegu kohutavas seisus haiguse tõttu mm, ja suur tänu raportöörile, töö on hästi tehtud, koostöö oli hea, alanud koostöö on hea, tegemist oli tegemist on esimeste koosolekutega, tahtsin öelda, et ähm, just nii, nagu esimees ütles, väga tähtis, väga tähtsa teemaga. ja nüüd ähm, on avat-, avanemas meie ees uus aeg äh, kaitsepoliitikas Euroopas, läbi viiakse pilootprojekte ja selge on see, et liikmesriikide suveräänsus äh, on seotud äh, liikmesriigi suveräänsusega, et äh, ja et ükski liikmesriik, isegi kõige arenenum selles valdkonnas, ei saa kõigi üleilmastumis, üleilmastumisega kaasnevate väljakutsetega kaitsevaldkonnas tol-, toime tulla. kaitsepoliitika on oma spetsiifilised omapärad, millest on siin juba räägitud ning äh, me peame tegema koostööd, koostöö kolmandate riikidega on probleem, konfidentsiaalsuse probleem, oma äh, intellektuaalomandiga seotud probleemid, eksport, ekspordilubade äh, valdkond, kõik need on olulised valdkonnad, mis on tähtsamad kaitsevaldkonnas veel kui kuskil mujal, siis eetilised küsimused, kliima ja nii edasi ja nii edasi, jällegi oma valdkonnad, mis on seotud selle kliimaga, nii nagu ka paljude teiste valdkondadega Mhm, ja äh, siin äh, on tõesti vaja väga konkreetset lähenemisviisi ja me ei taha Euroopa valdkonda, äh, Euroopa areng seotub, sõltub sellest valdkonnast. me jätkame koostööd sünteesi ning kompromissi vaimus ja ma olen täiesti veendunud, nagu eelkõnelejad ütlesid, me jõuame sellise kompromissini ning äh, meil õnnestub äh, koguda enda selja taha suure enamuse toetus, aitäh! suur tänu! kas roheliste seast soovib keegi sõna võtta? ja kuue nimel kas keegi soovib? ei, EFTD. sellisel juhul saab järgmisena sõna ENF, madam. proua Le Chevalier, äh, suur tänu lugupeetud esimees, äh, teen kiiresti, sellepärast et äh, olen esitanud isiklikult muudatusettepaneku selleks, et lükata tagasi üldse komisjoni ettepanek. mul on olnud juba võimalus oma ettepanek välja öelda, et tegemist on äh, algatusega, mis äh, toob kaasa äh, mittelegitiimse Euroopa kaitse, äh, meie sõlt-, sõjavägede ning kaitse omavahelise sõltuvuse ja selleks, et me läbi viiksime ettepanek, see ähm, rikub liikmesriikide suveräänsust kaitsevaldkonnas ja äh, selle projektiga on võimalik palju kokku hoida, aga samas mul on muudatusettepanekute kohta mõningad kommentaarid. mulle tundub, et äh,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 Äh, siiski keskenduma ettevõtetele, kes on äh, Euroopa Liidus, neid mitte kolmandate riikide omadele, Albaania, Iisrael, Türgi või Tuneesia ei ole äh, võrdsed partnerid liikmesriikidega. ja samamoodi üksused, mis on Euroopa Liidus ning mida kontrollivad kolmandate riikide ettevõtted, ei saa olla sama legitiimsed kui Euroopa Liidu liikmesriigid meie maksumaksjad ei saa maksta Euroopa väliste sõjaliste ettevõtete eest arvesse tuleb võtta ka allhanget äh, allhanget tuleks kasutada väljaspoolt ainult siis, kui äh, see on möödapääsmatu Euroopa ettevõtete tegevuse seisukohast. ja lõpetuseks äh, olen valmis toetama erinevaid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on parlamendi kontrolli suurendamine erinevate tegevuste üle, nagu näiteks tehnoloogia eksport ning asutamisriigi põhimõte Will... suur tänu ja nüüd annan sõna proua Griffinile, kes võtab nime enda, enda nimel. Äh, suur tänu. Euroopa mm, oleks juba ammu pidanud hakkama kaitsele rohkem tähelepanu pöörama, meil on väga hea meel, et parlament on juba heaks kiitnud äh, Euroopa EDI ning meil on hea meel, et ka naistega siin arvestatakse, et meil on, et kahjuks ähm, on avalike hangetega seotud äh, ajalooliselt palju korruptsiooni. me peaksime kontrollima ettevõtete haldust äh, kõikjal. samuti on siin keelekasutust, mis tagab, et ähm, tarneahel äh, ei ole niivõrd äh, paindumatu ja et kolmandad äh, ettevõtted saavad samuti osaleda. me peame võrgustikku laiendama, et et meil oleks rohkem Euroopa kaitseettevõtteid, sellega oleks võimalik küll ka kliima osas midagi ette võtta, kuid äh, hilisemas versioonis ei ole selle kohta midagi mainitud. siia tuleks midagi sisse jätta ka selleks, et äh, süsinikuheite vähendamist mainida, kuid äh, suur tänu seniste ettepanekute eest ja meil on hea meel ka edasi teiega arutada seda, aitäh! suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? kui mitte keegi, siis äh, nüüd, äh, nüüd äh, Alex Digigrow. suur tänu, kõigepealt suur tänu raportöörile, kes üldiselt toetab komisjoni ettepanekut, teen lühidalt mõningad kommentaarid minu poolt komisjoni ettepaneku kohta, nagu öeldud, eesmärgiks on loomulikult meie Euroopa tööstuse konkurentsivõime tagamine ja selle tõttu me leiame, et tuleks keskenduda siis Euroopa ettevõtetele oma tegevuses, aga nii, nagu me oleme teinud varasemate programmide puhul, me ei saa teatavaid koostöö äh, äh, vorme vältida kolmandate riikidega ja kolmandate riikide ettevõtetega, aga see koostöö peaks olema piiratud ja äh, konkreetsetel tingimustel, niiviisi, nagu seda on juba varem öeldud. siis teine mm, ja, ja siis äh, veel meie eesmärgiks on koostöö, meie jaoks on vajalik, äh, et meil oleks rohkem Euroopa ettevõtteid, kes teeksid koostööd äh, ning aitaksid ka rahastada tegevust. me oleme tegelikult juba võtnud kõike selle arvesse, mis on olnud ettevalmistavates tegevustes, aga teeme ettepanekuid ka mõningate uute arengute kohta Äh, uus valdkond. Äh, viis protsenti eelarvest äh, või ja liiga range ei saa siin olla. Euh, me ei taha, me peame arengut planeerima ka kahe, kümne, kahekümne aasta peale ette mõeldes, väga palju on siin viidatud äh, eetilistele sätetele juba varem. oleme öelnud, et ainult äh, need teadusprojektid, mis vastavad rahvusvahelistele põhimõtetele, vastavad ning meil on oma rakenduskontrollimeetmed paigas. me leiame, et nende elementidega Äh, kanname me hoolt selle eest, et eetiliselt oleks kõik korras ja juriidiline kindlus oleks samuti tagatud ettevõtete jaoks. ning äh, oleme valmis loomulikult Euroopa Parlamendiga ning nõukoguga koostööd äh, tegema selleks, et sõnastust parandada. ma leian, et me peaksime meelde tuletama ka seda, et tegemist on ühenduse projekt, programmiga, mitte valitsustevahelise programmiga mis äh, siis allub parlamendi eelarve kontrollile ja seetõttu liikmesriikidel on loomulikult väga oluline roll, aga äh, ühenduse õigusest tuleb igal juhul kinni pidada. aitäh! suur tänu nende kommentaaride eest. proua Krasolevski võtab nüüd, äh, professor Krasolevski võtab nüüd selle äh, arutelu kokku. suur tänu nende väga huvitavate kommentaaride eest, need näitavad. kõnelejal puudub mikrofon. Äh, üksikasju peame muidugi siin veel täpsustama äh, hakkame kompromissi kallal tööd tegema ja lõpuks sooviksin ka meelde tuletada et äh, kaitsetööstus on ja see turg on väga spetsiifilised ja kliendid on siinkohal liikmesriigid, seega me tegutseme siin teatud raamistikus, komisjon ütles, et tegemist on ühenduse programmiga, kuid äh, tegelikult on liikmesriigid ja liikmesriikide armeed need, kes ähm, ostavad äh, tooteid ja valitsustevaheline äh, dimensioon on siin samuti märkimisväärne. oluline küsimus on siin ka innovatsiooni ja kaitsevõimekuse arendamise vaheline seos. ja seega peame mm, puudutama ka eetilisi küsimuid, osaluskriteeriume, viimase osas kindlasti oleme kõik nõus, et äh, eesmärk ei ole finantseerida Euroopa väliseid ettevõtteid, kuid äh, küsimus on pigem selles, kuidas me defineerime seda, mida tähendab Euroopa ettevõte, me peame seda määratlema nii, et äh, see peegeldab Euroopa huve ja see eristab ka kaitsetööstuseid, kaitsetööstust ja liikmesriike. ma usun, et sellel ettepanekul on suur lisaväärtus. hetkel ei saa öelda, millised on need EIP tulemused, kuid ma arvan, et saame tulevikus nende tulemustega rahul olla, suur tänu! ja nüüd sooviksin ka meenutada et komisjoni hääletus toimub kahekümne esimesel novembril. kahekümne esimesel novembril. ma, kõnelejal puudub mikrofon sooviksin nüüd kiiresti minna äh, punkti kakskümmend kolm juurde, määrus, mis käsitleb ENISA-t ehk EL-i küberturvalisusametit, et äh, raportöör saaks äh, kiiresti seda tutvustada. raportöör on Angelika Niibler. me kõik teame, et küberturvalisus on väga oluline, mm, hetkel toimuvad intensiivsed kolmepoolsed läbirääkimised, ma palun raportööril seda kõik, sellest kõigest meile rääkida ja kuidas asjad lähevad teie arvates? suur tänu, teen seda hea meelega. komisjonis, komisjonile anti triloogide mandaat äh, juulis sellest ajast äh, on meil olnud kaks äh, mitteametlikku triloogi ma sooviksin tänada härra Vuuseki, kes on seal, oli seal isiklikult kohal ja aitas meid. esimese triloogi käigus keskendusime ähm, EULISA agentuuri äh, pädevustele ning äh, seejärel äh, rääkisime, millised, kuidas tagada pädevuste olemasolu Euroopas. meil on plaanis novembris pidada järgmine triloog ja me loodame, et äh, läbirääkimised äh, saame mm, et, et äh, meil on veel kaks triloogi ja teisega saame siis ka teema ära lõpetada. põhiliseks küsimuseks on just pädevused. sellel agentuuril, ametil peaks olema püsiv mandaat, selle eelarvet tuleks kahekordistada ning ka personali arvu suurendada. me soovime, et tegemist oleks tugeva ametiga. praegu toimub äh, palju rünnakuid, mis puudutavad rohkem kui ühte liikmesriiki, seega on saanud äh, Euroopa tasandi ülesandeks tagada küberturvalisuse osas parem koostöö ja äh, NISA on oluline vahend, mille, mis toetaks liikmesriiki. ma loodan, et me leiame selles osas kompromissi. ja teine osa puudutab sertifitseerimist, põhiline küsimus siin on see, kuidas äh, Ähm, ühendada omavahel erinevad äh, sidusrühmad, eelkõige äh, tööstus. kuidas neid äh, hõlmata erinevates mudelites? liikmesriigid soovivad kasutada oma küberturvalisuse üksuseid, kuid seda saab ainult teha komisjoni kaudu, liikmesriigid ei tohiks siin midagi ette kirjutada. seega me peame veel arutama, kas meil peaks siin olema mingi kohustuslik sertifitseerimine mõnede operaatorite puhul on vaja kohustuslikku sertifitseerimist ja viimane punkt on see, et on äärmiselt oluline kaasata küberturvalisuse ametisse ka tarbijad, sest ka tarbijatel on siin oma roll mängida. kui me räägime mm, sertifitseeritud küberturvalisuse toodetest, siis soovime ka tarbija teavet siinkohal tea-, omada. ja jällegi, liikmesriigid ei ole siin valmis eh, toote teave jagamist eh, toetama, kuid nad ei ole ka sellele vastu, see tuleb lihtsalt uuesti mm, arutlusele võtta. seega me liigume õiges suunas, kuid liikmesriigid ütlevad, et küberturvalisus eh, on nende endi pädevuses ja äh, Nad ei taha, et Niisa kaudu võetaks nende ähm, ekspertiis neilt ära, kuid me soovime siin midagi enamat saavutada. suur tänu. kas äh, nüüd kommentaarid, küsimused? aitäh, loomulikult Enisa äh, on meie digitaalse ühtse turu nurgakivi. ma arvan, et et äh, pädevuste loomine on äärmiselt oluline, me peame internetiga seotud pädevusi kasvatama, mistõttu on väga oluline, et me ei näe, ei suhtuks senisesse kui eesmärk iseeneses. meil peavad olema ka horisontaalsed ühendused paigas. kuna see mängib suur rolli digitaalsele üht-, digitaalse ühtse turu jaoks. kui me soovime, et meil oleks äh, tõeline ühtne turg nii digitaal- kui ka elektrivaldkonnas, siis peame tagama ähm, turvalise tarne ja selleks peame tegema koostööd Enisaga, sest võrk saab toimida optimaalselt ainult ähm, mm, fiibreoptilise võrgustiku kaudu. me peame siin jälgima, kuidas me NISA-t arendame ning tagama, et võrgu turvalisus oleks prioriteet. seega suur tänu, jätkake tööd samas vaimus, me liigume õiges suunas Angelika, kas soovite siinkohal kommenteerida? ei? suur tänu, ma soovitaksin, sooviksin teile meelde tuletada, head sõbrad, et tegemist oli päevakorrapunktiga kakskümmend kolm nüüd äh, tuleme tagasi punktis number seitseteist juurde. ühtse turu ettevõtete, sealhulgas ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistikaprogrammi loomine meie raportöör on ähm, äh, Patricia Toia ja ma sooviksin öelda, et see programm toob kokku neli olemasolevat programmi. üks nendest on COSME programm ja meil on ähm, vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli äh, eksklusiivne pädevus seoses Kosmega. ja samuti me jagame pädevust IMCO, ENVI, Agri ja EGON komisjonidega muude selle ettepaneku üldiste mm, osade puhul seega, mis puudutab äh, ühtset turgu, see on meie ainupädevuses ja muudes osas, osas, osades jagame pädevust teiste komisjonidega palun, äh, raportöör Patricia Toie, sõna on teil. E, e, aitäh, esimees. ma tean, et need jagatud pädevused teiste komisjonidega tähendavad seda, et esimeste konverentsil pidi esimees kõvasti võitlema, et meie roll äh, saaks sätestatud, võttes arvesse nende programmide olulisust arvan ma, et see on väga ilmne, et ka teised komisjonid tahtsid osa saada. nii et äh, härra Puuseki töö ei olnud sugugi lihtne, aga mida me siin käsitleme, on kosmeprogrammi uus versioon siiamaani on see programm hästi toiminud, paraku ei olnud tal liiga palju ressursse, aga ta toimis ikkagi hästi nii mitme, mõneski liikmesriigis ning äh, ta tõi välja visiooni, kuidas siis oleks, kui Euroopa ei oleks avatud VKE-dele. minu oma päritolupaik, minu äh, tegeles samuti äh, selle programmiga ja äh, pilt on üsna positiivne. me teame, et VKE-del, muuhulgas ka mikroettevõtetel on väga raske äh, majandusliku üleminekuga toime tulla ja kõikide nende muudatustega hakkama saada, mis mis tööstuses on toimunud ühest küljest pärast majandus- ja finantskriisi ja teisest küljest pärast seda, kui globaliseerumise laine on tabanud kõiki ettevõtjaid. ma arvan, et eelkõige tuleks tähelepanu juhtida ühele kosme väga olulisele faktorile, mis on oluline ka tulevikus, nimelt me peame Euroopa Liidu tasandil toetust pakkuma VKE-dele, et nad tuleksid toime nende probleemide ja väljakutsetega, mis nende ees seisavad, tehnoloogilised muutused, toodete muutus, innovatsioon erinevates valdkondades, muuhulgas menetluslik info, informatsioon. VKE-d on väga uuendusmeelsed, aga see tähendab ka seda, et nad peavad oma, oma töötajaid välja koolitama, kasutama uusi vahendeid, tööriistu ja menetlusi, mis tähendab äh, kõik seda, et neil on tarvis äh, rahastusvahendeid, nad peavad juurde pääsema krediidile ja see kõik peab toimuma ühes ja samas ökosüsteemis, mis ühendab VKE-sid ja mikroettevõtteid äh, suuremate ettevõtetega. ja kogu see asi peab toimuma integreeritud moel meil on olemas erinevad ettevõtete võrgustikud mitmetes piirkondades, ka seal, kus Kosme toimis nii et Kosme on natukene üle ujutatud kõigest sellest, mida tuleb arvesse võtta, lisaks kõigele veel ka statistika ja kõige selle tõttu ei ole võib-olla Kosme nii nähtav, kui ta oleks pidanud olema. võib-olla oleks pidanud sellel programmil olema oma identiteet natukene tugevalt välja toodud. seetõttu me soovime ka kosme kuvandit paja, parandada. kosme paranenud kuvand oleks suurepärane asi. see on asi, mis on oluline kodanikele, seetõttu me peame tagama selle, et Kosme taas tööle hakkaks. minu arust on väga veider, et komisjon kavatseb vähendada niisuguse asja rahastamist, mis on hästi toiminud, mind tõesti huvitab, kuidas komisjon seda kavatseb põhjendada eriti võttes arvesse, me soovime ju majandussektorit toetada, see on teema, mida me peame ühiselt alus, arutama ja samuti tuleb vaadata, missugused oleksid võimalikud meiepoolsed meetmed, mida me saaksime võtta koolituse, ettevõtluskultuuri ja niisuguste asjade muutmise vallas. ma arvan, et tuleb tugevdada ka programmi muid aspekte, näiteks Euroopa ettevõtete võrgustik on võrgustik, mis väga paljudes riikides on hästi toiminud ja ma arvan, et me peaksime äh, seda meeles pidama ning andma sellele võrgustikule täiendavaid pädevusi. teistes riikides jällegi ta ei ole nii hästi töötanud ning ma arvan, et seal tuleks äh, komisjonil hinnata, kuidas võrgustik on töötanud ning esitada siis äh, mõned standardid, kuhu võrgustike tegevus peaks jõudma erinevates riikides. meil on Euroopa ettevõtete võrgustik, mis toimib hästi, nõustab ettevõtteid mõnedes riikides, aga mõnedes kohtades mitte mitte, ta ei toimi nii hästi. ma tean, et ka õigussüsteemid on erinevates riikides erinevad, aga need on asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata. ja viimane punkt, ma tahaksin pöörata tähelepanu ka sotsiaalsetele ettevõtetele. me räägime äh, sotsiaalsete tuu-, turu, sotsiaalsetest turuettevõtetest, need on ka omaette ettevõtted, igaüks neist ei pruugi äh, tulu toota, aga nad on äärmiselt paindlikud, nad ei vallandanud töötajaid majanduskriisi ajal, sest et nad hoolivad oma piirkonna inimestest, nii et neil on väga oluline roll mängida ja me soovime tava, tagada, et ka niisugustel ettevõtetel oleks kosmele parem juurdepääs. VKE-del ei ole liiga palju aega tegeleda niisuguste asjadega nagu tutvuda Invest Europe'i ja teiste niisuguste võimalustega ning ma arvan, et me peaksime tegelikult tooma välja need asjad, mis on väga hästi toiminud, näiteks Erasmus, see on ülemaailmselt tuntud. miks me ei võiks, miks me tahame siin midagi ära kaotada, mis on hästi toiminud, selles suunas olen ma ka teinud terve hulga muudatusettepanekuid, näiteks invest EU, siis in-, Erasmus ja mõned teised niisugused asjad on olulised, nii seda me puudutame oma arutelu lõpus ning nüüd ma annaksin sõna kõigepealt härra Rüübik Rahvapartei nimel, kaks minutit. tema on siis variraportöör. suur aitäh! ma tahaksin eelkõige tänada proua Toiat me oleme selle äh, tegevuse käigus teineteist suurepäraselt mõistnud. me kõik teame, et kui seda programmi hakati välja töötama, siis VKE-dele äh, pakkus see suurt suvi, eelmise Austria eesistumise ajal läbi, räägiti sel teemal läbi ja oldi äärmiselt äh, optimistlikud et nüüd Austria eesistumise ajal saab jälle seda teemat arutada ja vastu võtta. minu jaoks on äärmiselt oluline rõhutada, et VKE-d on tegelikult Euroopa majandusliku jõukuse selgroog. VKE-d mm, toodavad viiskümmend protsenti SKT-st ja umbes üks kolmandik kõikidest töötajatest töötab VKE sektoris ja seal sektoris toimub ka kõige suurem kasv kui näiteks suured firmad lasevad väga paljudel, paljud töötajad lahti, siis VKE-d pigem palkavad juurde, VKE-de tähtsuse ja arengu kasv on olulise tähtsusega lisaks kõigele kaheksakümmend protsenti maksudest makstakse ka VKE-de poolt. väga paljud rahvusvahelised ettevõtted ei maksa makse, aga väikeettevõtted maga-, maksavad korralikult kõik oma maksud ära. ja seetõttu tuleks pöörata tähelepanu ka sellele, et mõlemad peaksid maksma õiglaselt ka suurtel ettevõtetel peaksid kehtima need ettevõtted, mis väike, need reeglid, mis väikestelegi tähelepanu tuleks pöörata pereettevõtetele. meil on börsil noteeritud ettevõtteid ja neile avaldatakse ka väga palju survet, nad peavad teenima nii palju kui vähegi võimalik, see on mündi üks pool ja teine mündi pool on e pereettevõtted, mis on kuulunud ühele perele juba põlvkondade vältel, kogu töö teevad ära pereliikmed ja koolitus ja väljaõpe toimivad ka ettevõtte siseselt, nii et seetõttu on väga oluline, et Euroopa ettevõtete võrgustik laieneks ka niinimetatud uutesse liikmesriikidesse. meil on ka uutes liikmesriikides niisuguseid võimekuse ei, loomise probleeme, asjad ei ole piisavalt hästi halvatud, osa äh, ette nähtud summadest jäävad lihtsalt kasutamata või siis on äärmiselt raske taotleda toetust, neil on puudu omakeelsed taotlusvormid, ühesõnaga ettevõtete võrgustikul on tegelikult terve hulk tööd ära teha eh, Euroopa ettevõtete võrgustiku arengut peaks edendama ka uutes liikmesriikides. meil on mitmeid olulise tähtsusega suuri projekte. Äh, oluline on läbirääkimised pidada teadusuuringute teemal. me soovime sõlmida ka lepinguid kolmandate riikidega, näiteks Erasmus noortele ettevõtjatele on äärmiselt paljutõotav programm. ja seda on võimalik laiendada, seda võib äh, rahvusvahelistele vahetustele samamoodi laiendada, ta võib jätkuvalt e-, Erasmuse nime kanda. nüüd saab sõna härra Bashir. suur tänu eelkõnelejatele, ma soovin tänada raportööri kõigi nende ettepanekute eest, see on töö, tööstuse jaoks, eelkõige VKE-de jaoks väga-väga oluline ettepanek. me ootame eelseisvaid viljakaid arutelusid nii raportööri kui variraportööridega. välja on komisjoni ettepanekus seisab terve rida olulisi ettepanekuid minu fraktsiooni jaoks ja samuti selle komisjoni jaoks on kosme edasiareng väga olulise tähtsusega. tööstus on selle väga hästi vastu võtnud ja järgmise finantsraamistiku ajal soovime saadata, saada tulevusi. IFRE, ITRE raport parandab üsna mitme koha pealt komisjoni ettepanekut, VKE-de ja mikroettevõtete kaasamine on olulise tähtsusega. meil on vaja ka ületada tavapärane vastasseis avaliku ja erasektori vahel. kui väikeettevõtjad hakkavad koos tegutsema, siis nad saavutavad mastaabisäästu, innovatsioon ja tehnoloogia, näiteks oluliste vahendite väljatoomine, mis võimaldaksid kasutada uusi ettevõtlusvorme. nüüd turgude mm, kokkuvarisemise puhul ma, me mõistame küll seda kavatsust, mis selle taga on, aga turu kokkulangemise konkreetset definitsiooni ei ole ning seetõttu jätaksime selle pigem välja. samamoodi töökohtade kvaliteet ja väljaostmise teemad, need on suurepärased ideed, aga selle ettepaneku raames me ei näe, kui olulised nad on sellepärast et ei ole selge, mis nende saavutamine kaasa tooks. oluline, millele peame tähelepanu pöörama, on hoopiski ettevõtluskeskkonna edendamine. seireskeemid on väga olulise tähtsusega, eriti just äh, niisugustes ettevõtetes, kus ettevõtlusele ja selle uutele suundadele ei ole piisavat tähelepanu pööratud. samuti on oluline ko programmi rahvusvaheline mõõde, koostöö edendamine kolmandate riikidega, mittetariifsed barjäärid toovad kaasa täiendavaid pro probleeme, sest kui kaks praktiliselt sarnast standardi teineteist ei tunnusta, siis see toob kaasa probleeme. lõpuks toetame ka neid sätteid, mis soodustavad administratiivkoormuse vähendamist ja selgitavad sünergiaid teiste programmidega, aitäh! suur aitäh ja nüüd kolleeg Talitška Valdest. Uh, uh, suur aitäh, vabandust, et ma hiljaks jäin ja seetõttu mul osa proua Toia avasõnavõtust jäi kuulmata, aga mul oli täna nii palju asju teha ja üks kattus siin viibimisega. mul on mõned, ütleme, märkused. esimene, ma loomulikult tervitan seda ettepanekut, minu arvates integreerimine on igati õige samm, mille suunas liikuda. ma pean küll möönma, et mul on küsimus, kas me siin integreerimisega mitte liiga kaugele ei lähe? äkki peaksime oma selged prioriteedid ikkagi välja tooma ja kui me soovime administratiivkoormust vähendada, siis äkki see liigne integreeritus annab hoopis vastastik, vastupidise tulemuse. aga nagu ma ütlesin, siin on mul ainult küsimärk, see on asi, mis vajab veel selgitamist kahetsusega pean märkima, et eelarve on suhteliselt tagasihoidlik, samas kui me peame silmas seda, et et programmi asjakohasus on väga selgelt välja toodud ja samuti selle programmi erinevate osade olulisus. nüüd, mis puudutab proua Toia raportit, siis minu arvates on see hea, isegi väga hea. ma olen nõus enamiku tema ettepanekutega mul on väga hea meel, kuna ma juba nimetasin eelarvet, et ka raportöör sellele teemale tähelepanu juhib ja ütleb, et võib-olla peab hiljem üritama äh, kompromissi leida. mis puudutab nüüd sotsiaalseid ettevõtteid ja seda, kuidas proua Toia neid on käsitlenud, siis seda ma täielikult toetan, aga kui me räägime kohalikest avaliku sektori asutustest, siis selle definitsiooniga on mul natukene raskusi selle mõistmisega, võib-olla isegi rohkem kui natuke. mulle teeb natukene muret see, et eraettevõtetel on tõesti pisut probleeme konkurentsiga, jutumärkides ma praegusel hetkel mõtlen seda konkurentsi, nii et see on nüüd teema, kus ma tahaksin rohkem läbirääkimisi ja loodan, et leiame lahenduse, samuti hindan raportööri püüet välja tuua kaheksa toetuskõlbulikku tegevust, seda ALDE toetab. suur aitäh teile ja ma ootan koostööd selle ettepaneku viimistlemisel ja aitäh, aitäh, Pavel. ja nüüd äh, proua Killimets äh,, proua Mets roheliste nimel. suur aitäh, kõigepealt soovin tänada proua Toiat suurepärase töö eest, mis ta selle arvamusega on ära teinud. eile võttis IIPC vastu äh, sarnase raporti, mis on Pariisi kokkuleppe nurgakivi, millele me oleme kõik alla kirjutanud. hea uudis on see, et äh, globaalse soojenemise vähendamine äh, ühe koma viie kraadi võrra sajandi lõpuks on jätkuvalt kättesaadav, aga on ka mõned niisugused mm, uudised, mis ei ole nii head. me oleme jätkuvalt veendunud, et VKE-d on siiamaani väga oluliseks panustajaks äh, vähe äh, kliimamuutusega võitlemisel ja samuti vähema süsinikusisaldusega majanduse edendamisel. väga paljusid teie seisukohti me jagame, VKI-dele eraldatud e eelarve ühe akna süsteemi juurdepääsu suurendamiseks ja nii edasi. aga tahaksin juhtida tähelepanu ka kolmele punktile, mis komisjoni ettepanekus mind kõigepealt äh, kõnetasid. esiteks jätkusuutlikkus, jätkusuutlikkuse kontseptsioon ja sellega seonduvad kriteeriumid viitavad sellele, et kosmo on olulise tähtsusega ja nimetab muuhulgas ka äh, kliimasõbralik avalikku lähenemist ja terve hulga, terve, aga samas tundub, et terve rida mm, keskkonna jätkusuutlikkuse nä-, mõõdikuid on kadunud komisjoni ettepaneku lisast, see teeb mulle väga suurt muret ning seetõttu ma kahtlemata esitan muudatusettepanekud, mis rohkem ja konkreetsemalt toovad välja jätkusuutlikkuse indikaatorid. nüüd järgmine punkt, sei-, seire ja aruandlus. Need on suhteliselt laialivalguvalt defineeritud võrreldes kosmoprogrammiga samas, kui me räägime tarbijakaitsest, toiduohutusest, konkurentsivõimest ja statistikast üheaegselt ning siis nimetame, et need kõik vajavad seiret ja aruandlust, siis väga raske on niisuguseid erinevaid valdkondi ühtemoodi mm, kontrollida ja aruandlust esitada. samal ajal on meil vaja pidevalt teada, mis toimub, et me saaksime teada, kus on puudused, aga samuti, missugused on positiivsemad omadused. lisaks sellele on tarvis täiendavat äh, täiendavaid definitsioone ja sellega ma kavatsen ka tegeleda. kolmandaks oleme me toonud välja ka VKE-de põhivajadused ja VKE-de sisesed põhivajadused. proua Toia on väga hästi välja toonud mõlemad Äh, rühmad, mis vajavad võib-olla ettevõtluskultuuri ja koolituse ajal, alal täiendavat äh, abi, juurdepää-, samuti abi äh, majandus ko-, esimees palub kõnelejal veidi aeglasemalt rääkida. Teie aeg on tegelikult juba läbi aga ma nüüd ikkagi lõpetan. ühesõnaga, ühe akna süsteem oleks väga kasulik ja ma tahan tänada veel ükskord raportööri. vabandust, et ma ületasin oma aja, ma tõesti ei vaadanud. ja mina tahaksin vabandada tõlkide ees, ütleb esimees, sest võib-olla ma reageerisin liiga hilja. tõesti, nii kiiresti ei ole tarvis rääkida um,. Like ask... nüüd äh, härra Kohlitšek kas on võimalik, et teie saate asendada proua Paloma Lopest, kes on ka variraportöör? suur tänu. jah, ma ei saa teda asendada nii äh,, see on, ta on ju asendamatu, aga annan endast parima. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, äh, nagu raportöör õigusega ütles, on äärmiselt olulised. Äh. Tšehhi Vabariigis on meil ähm, nõndanimetatud kogemusi sellega, et suurettevõtted äh, panustavad väga vähe riigieelarvesse, sellepärast et neil on oma igasugu kokkuvõtteprogrammid, aga väikesed äh, äh, ja, ja nad oskavad makse korraldada ja makse planeerida ja väikesed ettevõtted maksavad, suurematel ettevõtetel on võib-olla mm, maksude kokkuhoidmise eesmärgil peakorterid kuskil mujal hoopis. see on Euroopa Liidus üks suuremaid mm, mureküsimusi. ma arvan, et väga hea on see, et sotsiaalettevõtteid samuti kaasatakse. nagu ka sotsiaalteenuseid pakkuvaid ettevõtteid keda noh, kogukonnad või kohalikud omavalitsused saavad toetada. ma leian, et positiivne on see, et äh, haldusmenetlused äh, on koondatud äh, ning minimeeritud, see üks kontaktpunkt on väga oluline meie jaoks. ja tee rohkel roal pööraksin rohkem tähelepanu rohestamisele väga palju on väikeseid ettevõtteid, väikseid taastuvenergia tootjaid näiteks ja neile pakutav abi ei ole nii hea, kui võiks olla võimalik. ma arvan, et oleks võimalik selles valdkonnas nii mõndagi ära teha. see ei äh, puuduta mitte ainult neid, kes kauplevad äh, erinevate toodetega või äh, on käsitöölisi, vaid ka väikeseid näiteks energiapakkujaid äh, ja see raport üldiselt on ähm, minu meelest äärmiselt edumeelne ning loodan, et äh, minu kolleeg variraportöör on valmis äh, tegema head koostööd proua Toiaga. suur aitäh nüüd EFTT nimel äh, proua Arnato. proua Damato, suur aitäh. <clears throat> võttes arvesse globaliseerumist ja viimase aja kriise, siis need on tõesti proovile pannud VKE-de ja mikroettevõtete suutlikkuse. paljud on lõpetanud tegevuse, kuid mõned siiski rabelevad. ühtne, ühtse turu programm üritab reegleid harmoneerida ja aidata ettevõtetel oma konkurentsivõimet suurendada, pakkuda teenuseid Äh, hoolikat seiret ja nii edasi. me peaksime igal juhul kosmega edasi minema ja aitama VKE-sid. eriti oluline on öko jätkusuutlikkus seda me peame alati meeles pidama, mitte ainult Pariisi kokkulepet, vaid me peame pidama silmas seda, et meil on tarvis kahe tuhande viiekümnendaks aastaks saavutada vähese süsinikusisaldusega majandus. nüüd ma tahaksin puudutada invest EU-d, InvestEU peaks keelama liiga riskantsed investeeringud. lõpuks on tarvis ka äh, finantsteenuste kasutajate finantskirjaoskust tõsta. meil äh, on oluline meeles pidada ka seda, et ettevõtted ja kodanikud saaksid teada kõikidest Äh, võimalustest, mis neil on. viimaks tahan meenutada ka seda, et see programm muuhulgas puudutab ka statistikat. statistika on olulise tähtsusega, ta on elulise tähtsusega otsuste vastuvõtmiseks erinevates majandussektorites. SKT-le lisaks peame mõõtma ka sotsiaalset arengut ja samuti ökosuste jätkusuutlikkuse vallas saavutatud edu me peame võtma arvesse ka niisuguseid väliseid tegureid nagu saastatus, saastatuse äh, mahaarvamine majanduskasvu arvulistest näitajatest, see kõik on kodanike kaitseks ja selles suunas lähevad ka minu muudatusettepanekud. suur aitäh, proua! ja nüüd ma pöördun proua Kristiine Schreiberi poole Growth peadirektoraadist. Yes, dear Chair Buzek, lugupeetud härra esimees, lugupeetud proua Toia, variraportöörid, Kosmoga tegelejana Grow peadirektoraadis pean ma ütlema, et meil on väga hea meel, et me oleme teie komisjonilt oma poliitikatele alati toetust saanud, ma arvan ka, et Kosmo hinnang on tõesti siiamaani olnud väga-väga positiivne, me oleme selle ettepaneku jaganud mm, mitmeks, meil on siin väga konkreetne VKE-sid käsitlev sammas, kust me saame lähtuda kõigest juba ära tehtud positiivsest ja sellest lähtuvalt võidelda uute väljakutsetega. kõigepealt ma ütlen, et see VKE sammas on täiesti selge ja konkreetne ning me soovime nende poliitikatega edasi minna ning nagu te teate, finantsinstrumentide mitte finantsosas jätkatakse sellega erinevates kontekstides ja me oleme täiesti veendunud, et siin tekivad väga tugevad sünergiad ning äh, toetus jätkub sama tõhusalt, nagu see on siiamaani toiminud. suur aitäh äh, erinevate soovituste eest Enterprise Europe võrgustiku osas, suur aitäh äh, toetuse eest, meie kinnitame teile, et me jät-, toetame nii Enterprise Europe'i kui innovatsioonide toetamist. härra Rüübik juhtis vist ka sellele tähelepanu, et on riike, kus toetus toimib paremini kui teistes, tõsi ta on, aga oluline on siiski see, et Kosmo on jätkuvalt väga olulise tähtsusega eh, projekt me oleme alati valmis uusi soovitusi kuulama, meil on ka eraldi töörühm selleks, selleks, mis tegeleb teemaga, kuidas VKE-d saaksid vabakaubanduslepingutest rohkem kasu. nii et põhimõtteliselt kõik see on võimalik ja see on võimalik ainult tänu sellele, et Enterprise Europe võrgustik on asjaomaselt äh, rahastanud. nii mõnigi teist nimetas seda, äh, et et äh, sotsiaalne majandus on ka väga olulise tähtsusega. suur tänu ka selle eest, meie teeme ka kõik, mis meie võimuses, et edendada sotsiaalset majandust ja sotsiaalset ettevõtlust, sest ka sellel on väga palju erinevaid aspekte. mis puudutab äh, ettevõtjatele mõeldud Erasmuse programmi. siin jällegi suur aitäh teie komisjoni toetuse eest. ma arvan, et see on tõesti näide niisugusest programmist, mis on küllaltki vähenõudlik, aga annab suurepäraseid tulemusi. see nime teema on tegelikult teisejärguline, me tahame rõhutada ikkagi seda, et tegemist on mentorlusprogrammiga, see on teotud, seotud ettevõtlusega ning ma tahan, härra Rüübich, teile ka kinnitada, et rahvusvaheline aspekt on täiesti olemas, me tegeleme pilootprojektiga, te vist nimetasite ka seda, ja nüüd, mis puudutab äh, rahalisi eraldisi, siinkohal ma tahan kinnitada teile, et me ei ole tegevuste jaoks vähem raha pakkunud kui varem, aga loomulikult meil on vaja vajalikke ressursse, me peame ressursid kuskilt saama, kui me soovime eh, lisada siia ressursse. loomulikult alati on tarvis leida tasakaal põhjendatud indikaatorite ja selle vahel, et me bürokraatlikku koormat liiga suureks ei ajaks. me vaatame kõik teie soovitused läbi ja samuti me praegusel hetkel indikaatoreid kohandame selle protsessile vastavaks, tagamaks, et infot antaks maksimaalselt ja sealjuures äh, administratiivkoormus oleks kõige väiksem meil on ka veel terve rida tehnilisi, tehnilisemaid aspekte, mis vajavad läbivaatamist, aga igal juhul me oleme väga rahul, rahul teie muudatusettepanekuga ja arvan, et see ettepanek liigub õiges suunas. suur aitäh, suur aitäh teile, proua Patricia Toia, taas teie kord suur aitäh, suur aitäh kõikidele kolleegidele, sest et te kõik panustasite ja mulle tundub, et kõik äh, härra Rüübigi ettepanekud on igal juhul väärt kaalumist ja arvesse võtmist, kui me vaatame nüüd üksikasju, siis härra Talitška, kes on juba ära läinud, juhtis tähelepanu mõningatele vajakajäämistele kohaliku teenuse pakkumise osas ja sellele, et riikides on erinevad õigussüsteemid, me teame seda kõike, võtame arvesse ja teeme kindlaks, kas nad meie toetust vajavad ja kui jah, siis me otsustame koos, kuidas seda teha. igatahes ma soovin, et seda raportit toetaksid nii paljud kui vähegi võimalik, mitmed teie hulgast nimetasid jätkusuutlikkust, minu arvates kõik seisukohad, mida te äsja esitasite, lähevad samas suunas äh, Äh, et ma saan neid toetada. mis puudutab nüüd rahastamist, siis jah, osa rahast läheb European Enterprise võrgustikule. aga me töötame ka selles suunas, et VKE-d saaksid sellele paremini juurde. meil on tarvis korralikku ja tõhusat äh, pro programmi haldust, aga ressursid on piiratud, võib-olla me peame tegelema rahastusvahendite otsimisega, kui ma saan liikmesriikidest ka informatsiooni, mida on vaja, aga oluline on ikkagi see, et VKE peab teadma, kas on üldse mõtet mingile programmile raha kulutada, kui lootus selle edule on väga väike ma arvan, et me peaksime seda aspekti ka VKE-dele rohkem tutvustama, nad peaksid teadma, et see programm on paranenud ja selleks, et programmile paremat mainet luua, teeme koostööd muudat-, variraportööridega. muudatusettepanekute esitamise aeg on viieteistkümnes oktoober, nende kaalumine ja arutamine toimub viiendal novembril, ITRE-s toimub hääletamine kahekümne esimesel novembril ja juhtkomitees, milleks on IMCO, toimub hääletamine hääletus kahekümne esimesel jaanuaril. nüüd seitsmeteistkümnenda punkti kohta kõik, aga jõuame nüüd kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis kujutab enesest äh, härra Alberto Eisseri direktori ülevaadet Eisseri tegevusest. niisiis, härra direktor, kui ma tohiksin paluda teid siia presiidiumi laua taha, suur rõõm teid näha. palun võtke istet ja ma tahaksin veel öelda, et härra Alberto Potočnik, Aceri direktor, pidi tegelikult viieteistkümnendal septembril oma ameti maha panema aga praegusel hetkel on ta ikkagi ametis äh, ajutise direktorina, kuni talle leitakse sobiv asendaja ning Aner-, Aceri kolmas energiapakett tegeles elektri- ja gaasituru uurimisega ning nad koostasid iga-aastase turuseire aruande, mis koosneb neljast osast. nelja, need osad on siis järgmised. elektri hulgiturg, gaasi hulgiturg, elektri ja gaasi jaeturg ning tarbijakaitse ja võimestamine. kaks nendest osadest on siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lisad sellele raportile avalikustati alles eelmisel nädalal. nimelt ähm, gaasi hulgiturud ja ettevalmistav äh, sissejuhatav osa, mis käsitles elektri ja gaasi jaemüügiturgusid kahekümne teisel oktoobril äh, saavad avalikuks ka ülejäänud kaks osa. meie jaoks on väga oluline teie arvamus äh, turu seire kohta, kuna Acer on väga olulise tähtsusega osa suur aitäh, härra esimees ja auväärt komis-, komisjoni liikmed, mul on väga hea meel jälle teie juures olla ja tutvustada meie iga-aastase turuseire aruande tulemusi. nagu härra esimees äsja nimetas, sel aastal käsitlesime kor-, kolme-nelja suurt valdkonda, elektrihulgiturg, gaasi, hulgiturg, elektri ja gaasi jaeturg ning tarbijakaitse ja nende võimestamine. selle väga lühikese aja jooksul, mis mulle on antud, üritan juhtida tähelepanu võtmeküsimustele meie seiretegevuses. mõned eelmise aasta positiivsed sõnumid on leidnud kinnitust, aga samuti on turg silmitsi jätkuvalt sarnaste väljakutsetega. aga juba eelmisel aastal oli näha, et selle koja ja teiste Euroopa institutsioonide töö energiaturgude juhtimisel ja Euroopa-sisese energiaturu loomisel nii liikmesriikide seadusandjate kui sidusrühmade kui kõigi teiste töö tegelikult kannab vilja ja viimaks ometi tarbijad näevad, et nendel protsessidel on ka mingid positiivsed tulemused. alustaksingi positiivsetest sõnumistest jaehinnad lähevad alla. see on omaette juba positiivne sõnum aga ma arvan, et me ei peaks sellest ka liiga elevile minema, sest asi ei ole mitte ainult toimiva turus, vaid teataval määral on see seotud ikkagi ka rahvusvahelise energiaturuga. aga mille üle me peaksime uhked olema, on see, et eelmisest aastast alates eh, lähevad ka, lähevad jaehinnad hulgihindade järgi. siiamaani oli väga tihti nii, et mis siis, et hulgihind langes, jaehind ikkagi tõuses, tõusis, aga nüüd enam niimoodi ei ole. nüüd on siiski viimase aasta jooksul olnud nii, et kui hulgihind läheb alla, siis teeb seda ka jaehind. see tähendab seda, et turg iseenesest toimub paremini, sellepärast et eh, jaehind jõuab soodsamana tarbijani. nüüd vaidlustatav küsimus on see, et turg on isegi veel rohkem kokku tõmbunud, see on siis äh, gaasi ja elektri kui kauba hind, see on üks asi, aga teine asi on ka võrkude kulud, see, kuidas, mille läbi me ener-, need energiaallikad inimesteni toimetame, siis on erinevad maksud ja see tegelikult moodustab oluliselt suurema osa sellest, mida me peame energia eest maksma. ma ei esita siin mitte mingisuguseid hinnanguid, ma lihtsalt nendin fakti, et konkreetselt elektri või gaasi hind on siis vastavalt kas pool või üks kolmandik sellest, mida me kokku peame maksma. aga jällegi lähme selle juurde tagasi, et jaehinnad on viimaks ometi hakanud hulgihindasid peegeldama võtame kõigepealt gaasituru. gaasiturul on niimoodi, et võrgukood ja suunised, mis on viimaste aastate jooksul vastu võetud, tegelikult mõjutavad turgu üha enam ja enam võimsusega, võimsust müüakse lühikese aja jooksul, nii nimet-, niinimetatud sinine osa, nagu te siin näete, ta on jätkuvalt domineeriv, aga kollane osa on ka mahtu juurde või võitmas proportsionaalne osa on vähenemas, natukene on ületootmist, aga ületootmine tegelikult edendab konkurentsi ja mida me lühiajaliste tehingute puhul oleme näinud, et, et hulgihinnad tegelikult reageerivad paremini lühiajaliste tehingute puhul, mis tähendab seda, et kogu turg toimib tõhusamalt. siin sellel slaidil on näha äh, varude kindlus äh, ja kindluse indeks ning gaasituru olukord mitmetes liikmesriikides ja siit on näha, et äh, kui üks gaasiallikas ei ole kättesaadav, siis turg selle all ei kannata, mis on väga positiivne loomulikult terve hulk ettevõtteid on siin öö, oma olukorda parandanud, näete, need sinised öö, tulbad viitavad aastale kaks tuhat neliteist ja siis öö, punane joon on kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, nagu te näete, terve rida liikmesriike on tegelikult ületanud selle lävendi, mis meie arvates on vajalik. nii et kui mõni tarnija ära kaob, siis ülejäänud tarbijad, tarnijad suudavad ikkagi turuvajaduse rahuldada. nii et kui võrdlusalus sada kümme protsenti on, on tagatud, siis ei ole enam ühelgi tarnijal monopoli ja üha enam ja enam turgusid ületavad selle lävendi. niisiis mm, inter- konnektorite parem kasutamine, samuti hindade lähenemist on soodustanud, need kaardid võib-olla ma ütlesin, juba meeldivad mulle väga, siin vaadake, on Euroopa kaart, siin on erinevad hinnad erinevates riikides, vaatame näiteks Hollandi oma, see Hollandis on see kõige likviidsem keskus Euroopas nad teevad koostööd MPP-ga Ühendkuningriigis, aga igal juhul vaadake nüüd, need kollase värviga märgitud riigid on need, kus on hind umbes üks euro, siis eh, helesinised on kolm eurot ja tume, tumelillad on siis kallimad jällegi vaadake muutust kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahel nii et äh, siin on näha, mida tarnijad teevad ja nad saavad selle gaasi kätte kogu Euroopas võrdsematel tingimustel. minu jaoks on väga huvitav see sõnum, mis me siit saame. et äh, need kollased laigud ei liigu idast läände. võiks ju arvata, et kuna gaas tuleb äh, idast, siis on idas ta ka odavam. ei ole, see sõltub hoopiski konkurentsivõimelise turu lähedal olemisest, mis tähendab siis seda, et siin on konkurents, konkurents on see, mis vähendab kulusid. Need on need kolm sõnumit, mis ma tahaksin gaasi kohta öelda. nüüd vaatame elektrit. jällegi natukene on meil häid uudiseid, tõhususe tase millega me kasutame oma eh, interkonnektoreid. siin ajaraamistikus on suurenenud eh, üks päev ette turgudel kaheksakümmend kuus protsenti, mis tähendab seda et, et kaheksakümne kuuel protsendil kasutatakse meie interkonnektoreid majanduslikus suunas. nüüd see kaart näitab, kahte väga suurt piirkondlikku turgu, mis meil on. Gibraltarist Barentsi mereni terve hulk jurisdiktsioone ja siis toimub meil siin ka mm, turu sidumine Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia ning veel on ka veel paar piirkonda, mis ei ole sinnani jõudnud, kes ei kasuta veel ükspäev ette turgusid ja päevasiseseid turgusid, hoolimata sellest, et nad kasutavad siiski üle-euroopalisi päevasisese turu tooteid, kuigi see peaks nüüd Euroopa Liidu siseselt sel aastal oluliselt suurenema, nii et järgmisel aastal esitatavas aruandes te näete ilmselt juba päevasisese turu kohta paremat arvulist näitajat, aga me oleme silmitsi ka mõningate probleemidega. siin on kaks kõige olulisemat probleemi, millega me hetkel silmitsi oleme. esiteks piiriülese võimekuse väga vähene kasutamine. me oleme seda meelt, et Euroopa tegelikult kasutab umbes pool äh, ära sellest, mida oleks piiriüleselt võimalik kasutada ning see kaart siin näitab, et erinevad, kuidas toimib inter-, piiriüleste interkonnektorite kasutamine. nagu te näete, roheliselt märgitud riike, kus see kasutamine on piisav, on väga vähe. nii et selles valdkonnas on meil veel päris palju ära teha siin on meil tarvis täiendavat võimekust, nii ja nüüd vaadakem seda paremat poolt, siin kasut-, siin me räägime riiklike eh, ressursside pädevusest interkonnektorite kasutamisel. siin on riike, kus ressursse on piisavalt, aga tuleb arvesse võtta ka, missugused on nende naaberriigid, missugused ressursid on saadaval naaberriikides, seda tuleb teha õigesti sellepärast et kui seda tehakse ilma naabritega konsulteerimata, siis võib äh, arvestus kas dubleeruda või võidakse teha liigseid investeeringuid. aga nagu te näete, eriti need riigid, mis on märgitud punase ja kollasega, siin nende potentsiaalne panus piiriülestest allikatest ei ole piisavalt arvesse võetud teistes riikides on seda deterministlikult arvesse võetud, need on siis need hele, helesinised või näevad nad siin hallid värvi, ma ei tea ka täpselt. ja siis tumesinised on need, kus asjaomaselt neid arvesse võetakse ja minu viimane sõnum on see, et meil on ikkagi veel arenguruumi ja ma arvan, et Euroopa tarbijad on sellise teenuse ära teeninud nüüd see siin on suhteliselt ümmargune hinnang nende soodustuste kohta, mis me oleme juba pakkunud tarbijatele ja nende kohta, mida me peaksime veel pakkuma. roheline näitab, kus me praegusel hetkel oleme ja punased näitavad seda, kuhu me võiksime jõuda, kui me hakkaksime rakendama kõiki Euroopa sätteid, sealhulgas mõningaid äh, parand-, äh, parandavaid meetmeid, mis me oleme viimaste aastate jooksul välja pakkunud nii et turu integreeritus annab väga suure eelise samuti annavad väga suure eelise üks päev ette turud, aga meil on ikkagi terve rida veel soodustusi, milleni me peaksime jõudma, alustades turgude integratsiooni parandamisest, parandama turgude mm, võimekust, samuti tarne kindluse koordineeritust, need on kõik asjad, mida peaks saama parandada. ma tean, et see pakkumistsooni rekonfigureerimine on väga tundlik teema, aga samas see on ka asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja see peaks siis andma ka lõppkokkuvõttes rohkem soodustusi tarbijatele. see siin on muidugi ainult jäämäe tipp meil on palju rohkem informatsiooni, osa oleme juba avaldanud ja osa tuleb hiljem. suur aitäh! suur tänu ning ähm, meie tunnustus teile raske töö eest viimase kaheksa aasta jooksul. Ähm, alates ähm, kahe tuhande kümnendast aastast ähm, olete teinud ära tõsise töö. ning äh, olete kõikide nende teemade eest hoolt kandnud kenasti. härra Langen saab kõigepealt sõna. suur tänu lugupeetud esimees. aitäh, härra direktor. Te tegite meile ülevaate selle ameti tööst, amet on tõesti teinud ähm, nii mõndagi head, asjad lähevad küll aeglaselt, liikmesriigid loobivad ühes, nii ühes kui teises kohas äh, kaikaid kodalakse ja ma mäletan, et siis, kui me oma arutelusid alustasime, siis äh, need ühendused, võrkudevahelised ühendused lükati tagasi mingisuguste liikmesriikide siseasjaoludega seotud äh, põhjustel ja Acer äh, sai reguleerida neid ühendusi siiski ja on saavutatud nii mõndagi ja Prantsusmaa amet ähm, rääkis äh, Brexitist, ähm, ma ei tea, kas ma usun päris tema juttu see võib ju ka tuua teataval määral siiski õiguslikku ebaselgust ähm. ning see küsimus äh, Prantsusmaa ning äh, Ühendkuningriigi vahel tuleb lahendada. ning projektist saavad kasu kõige rohkem britid, tõsi. meie tahame teha piiriülest teed isegi siis, tööd siis, kui Ühendkuningriigid, Ühendkuningriik jätkab ähm, oma läbirääkimisi äh, ja samas liikmesriikide ametivõimudel on ka oma sõna sekka öelda mul on sellega seoses äh, küsimus, kas praegusel hetkel on mingisuguseid äh, tülisid olnud, kus ähm, Asseril ei ole olnud äh, võimalust mõjutada liikmesriikide otsustajate seisukohti ning sellisel juhul mida Prantsusmaa föderaalvõrgustiku amet on selle kohta öelnud, kas see on õige, kas see on täpne või, ähm, või, või ei ole? kolleeg Peterson, palun. suur tänu, esimees. suur tänu, härra Potošnik, selle hiilgava sissejuhatava sõnavõtu eest. Te olete teinud tõesti ära suure töö oma ametiga. seda kõike teie juhtimisel, nii et suur tänu teile selle eest kui ma õigesti aru saan äh, nendest arvudest, mida te siin tsiteerisite, siis ähm, äh, piiriülesed teemad pool praegusest ähm, piiriülesest võimekusest on kasutuses praegusel hetkel eelmisel aastal. Mm, paistab, et äh, olukord on siis üsna sarnane aastataguse olukorraga. kui ma õigesti asjadest aru saan, siis tegelikult mingisugust edu ei ole piiriületuste osas märgata. võib-olla kommenteeriksite seda paari sõnaga ja räägiksite natuke sellest täpsemalt. siis teil oli üks slaid, kus te käsitlesite heaolu ning võimalikke, võimalikku kasu heaolu valdkonnas piiriüleste vahetuste kaudu, ehk siis teie slaidil lehekülg kaheksa, kui ma ei eksi. kas ma õigesti aru saa-, saan õigesti aru sellest, et kui me kõik need summad kokku lööma, siis äh, me saame kümme miljardit äh, eurot äh, kasu kõikidele eurooplastele, kui me kõik korralikult kõik võimalused korralikult ära kasutaksime, võib-olla räägiksite sellest ka natuke täpsemalt. ja suur tänu siis kogu teie tehtud töö eest veel kord ja suur tänu teile isiklikult ka. aitäh, härra ähm, Peterson ja härra Lalonde. suur tänu, härra direktor, ütleb härra Talunde, teie ettekanne kajastab väga hästi seda kurba reaalsust, et liikmesriigid ei ava oma piire, tahavad oma siseturgu kaitsta. see on halvaks uudiseks Euroopa maksumaksjatele, kelle raha on investeeritud ülekande taristusse, kuid kes ei saa siis kasu piiriülestest odavamatest ning konkurentsivõimelistest hindadest. see tähendab ka seda, et taastuvkütuste lõimist, lõimimisega on seotud tõsised probleemid. suletud piirid toovad endaga kaasa ka julgeolekuprobleeme, millest suurepäraseks näiteks on Belgia näide. kui naaber tahab kaitsta oma turgu, siis nii see on. ja sel aastal tulevad Asseri eeskirjade osas uued läbirääkimised, mõned liikmesriigid tahavad Asserit nõrgendada, see ei ole kõige parem lähenemisviis, meie rohelised arvame, et meil on vaja head vahendajad turul. rohelised on alati tahtnud sõltumatut, läbipaistvat ning tugevat Asserit, millel on sõltumatu tugev direktor ning see aitab tasakaalustada liikmesriikide huve äh, Asseri sees ning äh, Asseri vastu. meil õnnestub, et parlamendi seisukoht Asseri Aseri tugevdamise osas, et see seisukoht jääb peale. härra Kohlitšek, palun, ütleb härra esimees. suur tänu! mina tahaksin pöörduda tagasi meie eelmise koosoleku juurde härra Potočnikuga. kui kohtusime viimati meie komisjonis härra Potočnikuga, siis äh, me rääkisime sellest, et selleks, et energia liiguks üle piiride. tuleb ähm, tagada teistsugune lähenemisviis riikidelt, kes tahavad äh, sellele kaikaid kodarasse loopida, nagu näiteks Poola. Äh, Tšehhi Vabariigis on ühendused väga head ja samas äh, Poolaga on probleeme ja siis see Balkani riikide küsimus, Balkani riigid äh, on ähm, hall osa teie joonisest, äh, Bosnia ja teised mul on teile küsimus, kas seda olukorda on parandatud, te olete öelnud, et need äh, liikmesriigid äh, kaitsevad oma piire ega äh, lase piiridelt energiat üle liikuda, see on tekitanud probleeme, kas midagi on selles osas ette võetud? proua Damato, palun. suur tänu, mul on kaks küsimust teile. kas direktor võiks meile rääkida paari sõnaga sellest, kas uute torujuhtmetega olukord paraneks ning äh, siis ma tahtsin esitada küsimuse veel ähm, äh, hinna ja maksude kohta, kui suure osa hinnast moodustavad maksud protsentuaalselt, kas te võiksite riigi, riikide kaupa meile öelda, et äh, mis on erinevad maksud, milline osakaal on maksudes ja kas maksumäärad on erinevad? see on kõik, härra direktor, küsimusid, kommentaare, palun, mis on teil nende peale öelda? suur tänu äärmiselt huvitavad küsimused, mis võimaldavad mul pisut põhjalikumalt käsitleda mõningaid teemasid, mis siin täna tõstatati. härra Langen. ja kui ma ei eksi, siis ka härra Peterson ja mõned teised tõstatasid ähm, selle küsimuse ähm, võrkudevaheliste ühenduste kohta jah, tõesti, me ei kasuta võrkudevahelisi ühendusi nii palju kui vähegi võimalik, seda sellepärast, et praegusel hetkel diskrimineeritakse ähm, praegusel hetkel diskrimineeritakse piiriüleseid voogusid sisevoogude arvelt. ja enamasti me, arvestatakse riigipiiridega, meil on Itaalias, Rootsi, Norra ja nii edasi, kus on küll erinevaid pakkumispiirkondi ühes riigis, aga enamasti pakkumispiirkonnad vastavad riigipiiridele ja selleks, et sisevoogusid soodustada, tuleb võimekust piiridel piirata ja siin tuleb mängu ka härra Kohlitšeki küsimus, mõningatel piiridel Saksamaa, Poola, Saksamaa äh,, Tšehhi Vabariik äh, ja seal on peaaegu nulli lähedale viidud see võimekus, sellepärast et suurema osa võimekust võtab ära energiavoog, mille tekitab äh, sisevahetus ühes riigis Äh, ja võimekus läheb kõik sinna. seda olukorda saab parandada mitmel moel saab paremini seadistada need piiri, pakkumispiirkonnad, ja saata õige sõnumi neile, kes äh, on probleemi tekitajad, äh, et äh, nad teaksid täielikult, mis on plussid, mis on miinused ja sellest me rääkisime juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembris, õnneks komisjon on mõningaid meie soovitusi arvesse võtnud elektrimääruse uuesti sõnastatud versioonis, mida tutvustati novembris kaks tuhat kuusteist. ja tülide küsimus, vaidluste küsimus, jah, tegelikult siin see on ainuke valdkond, kus me saame langetada siduvaid otsuseid, kui äh, omavahel ei suudeta kokku leppida liikmesriikide ametivõimude vahel ja siis äh, off-jam'i küsimuses äh, Ühendkuningriigi reguleeriva asutuse ning Prantsusmaa reguleeriva asutus ei suutnud kokku leppida erandi küsimuses ning see otsus tuli meie kätte, langetasime omapoolse otsuse kuu aega tagasi või natuke rohkem kui kuu aega tagasi selle konkreetse küsimusega seoses. sellel piiril on nõudlus suur, nagu te ütlesite, ning meie hinnang oleks, et see võrkudevaheline ühendus ning teised ühendused sellel piiril oleksid head, üsna väärtuslikud, aga tooksid ka, ka kasumit selle eest, et sellest tuleks reguleeriva, et seda tuleks reguleeriva režiimi tingimustes arendada. praegusel hetkel on ähm, võrgudevaheliste ühenduste arendamisega probleeme, sellepärast et paistab, et riiklik õigus ei võimalda seda Prantsusmaal, aga see ei ole Euroopa probleem, see on Prantsusmaa äh, siseriiklik probleem. härra Peterson Äh, need arvud, jah, need on kõik hinnangulised arvud, kui te näete siin, et mõningad mõningad nendest tulpadest on otsast äh, hajuvad, siis sellepärast, et me lähtume kolmandate osapoolte hinnangutest ja nii edasi, aga need on need äh, arvud, mis meil on ja juba füüsilise integratsiooni tulemusena oleme me toonud kasu viisteist miljardit umbes aastas või enam. ja ma arvan, et äh, me oleme äh, saavutanud äh, turgude liitmisega juba ühe miljardi ja sealt on veel tulemas, kui me viime selle protsessi täielikult lõpule. nii et ähm, tõesti, sealt on palju saada, kui me kõik nagu kord ja kohus ellu viime. härra Talunde, ma olen tänulik teile toetuse eest meie ametile meie piirid ei ole suletud. mõnikord äh, ühe riigi äh, erinevad instantsid äh, avaldavad survet äh, ametivõimudele, et piir sulgeda, aga seda, see on ebaseaduslik ja, ja seda ei tehta eriti sageli, ma, aga ma arvan, et me peame veel tõhusamalt tegutsema. ma arvan, et me peame rohkem avama oma piire, aga igal juhul suur tänu teile teie toetuse eest. härra Kohlitšek samuti ähm, teie küsisite Balkani riikide kohta, need tegelikult ei kuulu meie pädevusse, mõningad infot on võimalik saada ja mõningad maatriksid hõlmavad samuti Balkani riike, aga nad ei ole üks osa turgude liitmisest praegusel hetkel. ja neil on oma oksjoni kontor. aga nad ei ole veel turgude liitmiseni jõudnud elektri vallas. me energia äh, sekretäriaadis püüame siis tegeleda ka selle osaga Euroopast, et nad liiguksid äh, samas suunas. ma ei saa öelda, et otseselt nende turud oleksid äh, või piirid oleksid kinni, aga nad ei ole veel jõudnud selleni, et neid kasutataks veel piisavalt, neid piiriüleseid ühendusi ja proua D'Amato. maksude osakaal siin mul on siis äh, elektri ja gaasi äh, puhul erinevate komponentide osakaalud väga hästi välja toodud. riigipõhise informatsiooni üksikasjalikumalt leiad, leiate meie avaldatud äh, üllitises. maksud on siis ülevalt poolt teine osa äh, ning äh, ülemine on käibemaks, nii et kakskümmend kolm protsenti elektri jaoks, kui te liidate need kaks ülemist sektorit kokku. nii et umbes viiendik või üks neljandik läheb maksude alla härra Langen, tehke tõesti lühidalt, teen tõesti lühidalt, üks jätkuküsimus minu poolt. Queen'i puhul ütlesite te, et Assel saab langetada otsuseid, aga, aga Prantsuse ametivõimud on siin takistuseks, kuidas sellisest olukorrast välja tulla, kas tuleb Prantsusmaa vastu kaebus esitada? komisjon peab asuma tegev-, tegutsema või, või kuidas sellest supist välja tulla? I have to apologize, perhaps I pean vabandama, võib-olla ma kasutasin siin vale sõna, ma ei öelnud, et Prantsusmaa äh, blokeerib või takistab, äh, Prantsuse äh, õigusraamistik on siin takistuseks. meie langetasime oma otsuse, me ütlesime, mis me, milline on meie tõlgendus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrus kolmsada nelikümmend seitse kaks tuhat kolm, kolmteist siis annab võimaluse saada äh, annab õiguse saada regulatiivset toetust ja seda tuleks siis äh, Prantsuse kohtusüsteemis ka ähm, käsitleda. kui liikmesriigi õigus on vastuolus Euroopa õigusega, siis tuleb võtta vastavaid meetmeid. me loomulikult ei eelda seda, et projekti edendaja, arendaja peaks seda tegema ja kui selgub, et tegelikult ei ole mingisugust muud teed, siis võib uuesti kaaluda eranditaotlust, aga praegusel hetkel ma arvan, et tarbijad peaksid saama seda kasu, mida on võimalik saada ning tuleb kontrollida, kas tõesti Prantsusmaa riiklik õigus on Euroopa õigusega vastuolus selles küsimuses. suur tänu teile, härra direktor, ning suur tänu teile veel kord ka teie raske töö eest, mida te olete teinud ja alustasime oma tööd kohtudes teiega, nii et ja kõik on teie kätes, nii et äh, tunneme ennast kindlalt uh,. The... kallid sõbrad, läheme nüüd edasi oma tööga. päevakorrapunkt äh, üheksateist meie päevakorras ja institutsioonide vahelised ähm, läbirääkimised, ähm, üheksateist äh, elektrisiseturg ning äh, kakskümmend äh, reguleerimine ning määrus ning direktiiv elektrituruga seoses. härra Karinšit ei ole siin, nii et teen ühi-, lühidalt omalt poolt, olin os-, osaline selles teises kolmepoolsete läbirääkimiste voorus ja määruse küsimuses rääkisid institutsioonid mõningatest põhimõtetest, mis on seotud meie elektrituru toimimisega, artikkel kolm ning äh, räägiti päevaturust, artiklid kuus ja seitse ning äh, forward turu küsimuses räägiti nii pikaajalise kui lühiajalise turu ning toodete mõjudest artikkel kaheksa saavutati mõningad kokkulepped, aga kõige vastuolulisemate küsimuste osas, nagu ähm, äh, kaubeldavate toodete miinimumulatus, äh, nendes küsimustes arutelud veel jätkuvad. räägiti siis äh, ka ähm, ülekandesüsteemi operaatorite ähm, teemast artiklid kolmkümmend kaks kuni nelikümmend kaks. institutsioonid rääkisid peamistest piirkondliku koordineerimiskeskusega seotud küsimustest ning räägiti ka Mm, piirkondlikest äh, julgeoleku või turva koordineerimiskeskustest, äh, mis on nõukogu poolt antud nimetus, äh, aga sama üksusega on tegemist ning otsustati, et tehnilisel tasandil jätkatakse tööd. direktiivi küsimus. teine kolmepoolsete läbirääkimiste voor direktiivi küsimuses erinevad, räägiti erinevatest sätetest, mis käsitlevad tarbija õigusi ning tarbijakaitset, dünaamiline hind, artikkel üksteist, Liit, artikkel kaksteist, artiklid neliteist lisa üks ning artikli, artikkel äh, üheksateist lisa kaks. saavutati mõningad kompromissid mõningates küsimustes aga mõningad vastuolulised küsimused ootavad veel lahendust. läbirääkijad kinnitasid samuti tehnilisel tasandil saavutatud ähm, ajutist kokkulepet. ning äh, arutelud jätkuvad tehnilisel tasandil, järgmine ähm, turu ülesehituse teemaline küsimus, äh, nii määrus kui äh, direktiiv on plaanis kaheksateistkümnendal oktoobril ehk siis kümne päeva pärast. nüüd siis päevakorrapunkt kakskümmend üks ehk äh, ohuvalmidus elektrisektoris. kolleeg Flavio Zanonato, rääkige palun lühidalt meile, mis toimub siis äh, läbirääkimiste käigus. suur tänu, lugupeetud esimees terve rida kahepoolseid kohtumisi on olnud meil äh, nõukogu roteeruvate eesistujatega ning äh, komisjoniga, enne kui ähm, toimus esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor. õhkkond oli äh, hea, kohtusime kahekümne viiendal septembril. seisukohad, ähm, nõukogu parlamendi seisukohad läksid mõningates küsimustes lahku ähm, delegeeritud äh, õigused äh, ning ähm, riski haldamise suunised. komisjoni mandaadi äh, ulatus ning liikmesriikide kavad. Nendes küsimustes on natukene eriarvamusi lisa üks mudel on ainus moodus, kuidas on võimalik saavutada ühtsust erinevate plaanide vahel. ka see, mis puudutab varustuskindlust, selles küsimuses komisjon tahab lubada liikmesriikidel ise määratleda selle sisu väga karm arvamuste vahetus toimus nendes selles küsimuses artiklid kümme kolm ja kümme lõige üheksa komisjon ähm, võtab arvesse meie seisukohti järgmise läbirääkimiste vooru käigus siis äh, piiriülese solidaarsuse küsimuse, mis on selle õigusakti seisukohast üks äh, tähtsamaid osasid äh, sellest räägiti ja räägiti õiglasest kompensatsioonist, ähm, äh, mis on valdkond, mis, milles puudub piisav selgus praegusel hetkel. artikkel seitse A komisjon peaks tegema omapoolse ettepaneku äh, nõuete kohta. nõukogu on, ajab natukene sõrgu vastu, räägib ähm, täiend-, räägib liigsest äh, bürokraatiast, aga liikmesriigid peavad omalt poolt Äh, mõtlema välja õiglased äh, kompensatsioonisüsteemid, siis eks ante äh, lähenemine ning riiklikud plaanid, siin on jällegi lõhk, lahkhelisid meie seisukohta on selline, et igasugused kontrollimehhanismid, mida Euroopa õiguslooja loob, peab tagama selle, et plaanid on omavahel kooskõlastatud, et on ühtsus ning meie ühtne turg toimib nagu kord ja kohus. liikmesriigid peavad tegema koostööd ning püüdlema ühiselt Euroopa Liidu kliimaeesmärkide äh, poole ning üldiste eesmärkide poole. komisjon peaks äh, erinevate plaanide omavahelise sobivuse kohta hinnangu andma, võtma arvesse meie Euroopa Liidu energiaeesmärke. ja lõpetuseks. Äh, võttes arvesse seda, et määruse erinevad osad on jõustunud läksid parlamendi seisukohad nõukogude omast lahku, ka samuti, ähm, samuti oli lahkhelisid ähm, koostöö küsimuses määruste, ähm, määratluste küsimuses. järgmine kohtumine toimub kahekümne kolmandal novembril Strasbourgis, loodame, et saame asjad kokku võtta ning äh, ma olen ise veendunud, et äh, küllap äh, meil see ikka ka õnnestub. suur tänu! ütleb härra Lange, tahtsin üldisemat laadi kommentaari teha pärast ähm, järgmist ähm, sõnavõttu. Morten Helveg Peters. kolleeg Morten Helveg Pedersen, äh, Euroopa energiareguleerijate amet, palun härra Pedersen. Äh, jah, toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus kahekümne kuuendal septembril ning äh, edusamme on, tõsi, aga on ka päris palju tööd veel teha. esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor ähm, äh, käsitles paljusid küsimusi, millega tegeleb tehniline tasand ning loodetavasti enne teist äh, kolmepoolsete räägime, rääkimiste vooru kahekümne kolmandal oktoobril leiavad paljud küsimused tehnilisel tasandil lahenduse. härra Potočnik just rääkis sellest samast teemast. tegemist on tähtsa teemaga, mis äh, aitab piiriülest äh, energiavahetust äh, edendada, meil on vaja seetõttu tugevat reguleerivate asutuste koostööametit. vastasel korral me piirame kasu, mida me võiksime kõigest sellest saada. oleme teinud siin kojas head koostööd fraktsioonide üleselt, katsume tegelikult koostööd teha ka nõukoguga. väga paljud küsimused aga on praegu tehnilisel tasandil ning loodetavasti saavutatakse nii mõndagi enne kahekümne kolmandat oktoobrit, kui toimub järgmine voor. härra Langen, palun. jah, ma tahtsin omalt poolt siinkohal tänada raportööri kes rääkis varasemast määrusest, eelmisest määrusest, aga ma tahtsin teha ka ühe üldisemat laadi äh, kommentaari. mina olen olnud üle kahekümne nelja aasta Euroopa Parlamendi liige ning ma pean tõdema, et äh, parlamendiliikmete sõltumatus äh, väheneb äh, ning fraktsioonid äh, ise, fraktsioonide seisukohad tugevnevad. ma tooksin selle kohta näite, kui me peame läbirääkimisi nõukogu ning parlamendi vahel, siis oleks tore, kui me saaksime tegeleda ainult poliitiliste teemadega. aga kuna on võetud erinevaid äh, halduslikke meetmeid siin, äh, siis äh, toimub igasugune kirjade vahetamine äh,, igasugune sõnade lugemine ning äh, tuleb arvesse võtta ühte, teist, kolmandat seisukohta ning poliitiliste seisukohtadeni praktiliselt kunagi ei jõutagi. meil on olnud mõningad olulised teemad, millest me oleme rääkinud kahel-kolmel kohtumisel äh,, aga praegu on plaanitud siis neli kolmepoolsete läbirääkimiste vooru, äh, kolm variraportööride kohtumist, viis tehnilist kohtumist või viis ettevalmistavat kohtumist tehnilistele kolmepoolsete läbirääkimiste voorudele, kokku kaheksateist kohtumist, kahekümne kuuendal ühe äh, septembril ja siis variraportööride kohtumine ka, tehniline kohtumine samuti. nii et veel neliteist kohtumist ootab meid veel ees põhjuseid, miks need asjad nii on, on palju, kui sekretäriaadis vastutab üks inimene mingisuguse teema eest ning see inimene peab demonstreerima, et ta teeb kõvasti tööd. siis see juhib tähelepanu kõrvale poliitilistelt teemadelt, veel on probleemiks see, et nõukogu nõukogus on üha vähem kvalifitseeritud inimesi. Nad saadavad kvalifitseeritud inimesi ka, kuid kellel ei ole mingisugust poliitilist otsustusõigust nendele läbirääkimistele. nii et me räägime asjadest, lükkame edasi, aga me ei jõua mitte kuskile. me ei jõua mitte kuskile, kui nõukogu ei saada kõrgetasemelisi esindajaid, kellel on õigus äh, otsuseid langetada, saadikuid, kõrgematasemelisi isikuid me teame väga palju nendest teemadest, aga mingisugustele otsustele me ei jõua, sellepärast et ikka öeldakse, et tuleb nõukogu arvamust küsida pärast. niiviisi ei peeta läbirääkimisi. ja siis on meil tekkinud selline komme, et me ei lepi kokku parlamendi seisukohas kõigepealt ja siis lähme läbirääkimistele. läbi räägime me siis lähtuvalt meie komisjonide hääletustest ja niiviisi otsuseid tegelikult ei langetata kui variraportööride kohtumisel, kus on kaheksa inimest, on mõned fraktsioonid alaesindatud ja samal ajal arve äh,, avaldatakse survet, et otsused tuleb langetada kiiresti, siis äh, olukord ei pea vett lihtsalt äh,. see ei ole raportööri probleem, see on üldine probleem ja läbirääkimiste praeguses faasis äh, võib öelda, et komisjon on neutraalne vaatleja, ta võib ettepaneku tagasi võtta ja muuta seda, aga otsust nad ei langeta. ja mõningad komisjoni esindajad käituvad nii, nagu komisjon ning parlament ei oleks mitte midagi, nii ei saa kaasotsustuses teha, kui teie olite presi-, parlamendi president, ei olnud asjad nii hullud, nii et kuulake, mis mul öelda on. suur tänu, kallis kolleeg tahaksin öelda, et me peaksime kindlasti äh, tõsiselt võtma teie kriitikat. see kriitika on tõsine, see on üldisem probleem. võin teile öelda, et mina ise ei ole täheldanud, et probleem oleks nii tõsine. meil on väga palju teemasid, mida tuleb käsitleda, meie ITRE komisjonil äh, on seitseteist äh, läbirääkimiste protsesse, nii et jah, kõik igasugused äh, probleemid seoses nõunikega ja nii edasi on, neid on, neid võib ette tulla, aga mina isiklikult ei näe, et see asi oleks nii tõsine, kui teie seda arvate, aga ma võin teile lubada, et mõtlen selle üle ja eks me mõelgem siis kõik selle peale ning püüdkem midagi ette võtta kui see on vähegi võimalik, võib-olla kolleeg tahab ise omalt poolt midagi lisada, Morten, kas äh, sina sooviksid midagi lisada? ma arvan, et ähm, noh, kommentaarid siin olid väga asjakohased ja ma ei ole siin olnud nii kaua, kui härra Lang on, äh, ma ei saa öelda, kuidas asjad olid äh, varem, aga ma võin kinnitada, et me anname endast parima, et võimalikult kiiresti asjaga ühele poole jõuda ajakava koostatakse sellest lähtuvalt koostöös nõukoguga, arvesse võetakse ka meie mandaati, aga keegi ei taha nende asjadega venitada rohkem kui hädavajalik, otse vastupidi, me kõik loodame, et me saame võimalikult kiiresti selle kõigega ühele poole. nii et püüdkem siis äh, seda ka praktikas teha, aitäh uh,! Well, yes, yes, we, we... jah, seda saame ka hiljem edasi arutada iga dialoogi käigus. palun, kolleeg. kas ma võiksin paluda, et me mm, arutame seda üldiselt koordinaatorite kohtumisel, tegemist on suure probleemiga. eelmisel ametiajal oli kaks äh, olulist probleemi. üks oli see, et Hollandi rahandusminister hääletas teistele ministritele vastu ja teine oli CO kahe heite vähenemine, vähendamine. Prantsusmaa esindaja otsustas, et ta surub ettepaneku läbi, kui meil oleks siin mingisugune teise tasandi äh, inimesed, kellega me läbi räägime nõukogus, siis meil ei jõuaks mitte kuhugi. meil oleks vaja, et nõukogus ei jäädaks kinni tehnilistesse detailidesse. jah, me ei näe seda probleemi võib-olla nii tõsiselt kui teie, aga me võtame teie kommentaarid arvesse. ma tean, et äh, iga arutelu puhul äh, tõstatatakse tehnilisel tasandil tohutult palju probleeme ja nagu Morten mõned hetked tagasi ütles, siis esimese dialoogi raames äh, Aceri kohta äh, esitati samuti tohutult palju tehnilisi muudatusettepanekuid. aga ma mõistan teie arvamust ja on oluline arvestada teie märkustega ja nende peale mõelda, seega suur tänu. nüüd mõne hetke pärast äh, al-, alustame ühise kohtumisega koostöös Transpordikomisjoniga. aitäh!